head kolleegid. La giornata internazionale degli infermieri e l'OMS, l'organisatsioone mondiale. eile tähistasime rahvusvahelist õenduse päeva ja kahe tuhande kahekümnes aasta kuulutati õdede aastaks. ma sooviksin alustada tänast täiskogu kiidusõnadega kõigile neile inimestele, kes on vapralt taganud esmatähtsate teenuste tagamise keerulistel aegadel. meie ühine kohustus on, et nemad saaksid enda tööd teha turvaliselt ja tõhusalt. riigid on äh, ehitanud haiglaid, on äh, palju varustust tehtud teistele kättesaadavaks, ka kodanikuühiskond on palju tööd teinud ja täna peame me tugevdama Euroopa Liidu võimekust tervishoiu valdkonnas. me võlgneme seda oma kodanikele meil on vaja teha koostööd, äh, vastamaks äh, ükskõik millistele tervishoiukriisidele. Covid-19 pandeemia on näidanud, et meil on vaja tervishoiupoliitikat, mis oleks proaktiivsem, mis äh, hõlmaks suuremat koostööd selleks, et me saaksime luua tervishoiusüsteemid, mis oleksid vastupidavad ja tagaksid ka Euroopas suurema solidaarsuse. üheksandal mail tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal otsustasid Euroopa riigid teha koostööd äh, suurema jõukuse ja rahu nimel ja nagu on öeldud, siis äh, see Euroopa sündis selgest arusaamast et meil on vaja reaalset solidaarsust, see on kaasa toonud äh, püsiva rahu, see on äh, ka parandanud kõikide meie kodanike elujärge, tegemist oli väga ambitsioonika projektiga, kuid see oli ka väga pragmaatiline. sõja õppetunnid ja sõjas tehtud ohvrid aitasid meil äh, selle perioodi selja taha jätta meid ootab praegu ees palju väljakutseid, kuid Euroopa kõigi oma inimeste ja noortega on võimeline tagama solidaarsuse, mida oleme juba näinud selle raske kriisiperioodi ajal. solidaarsuse abil on meie töö palju lihtsam, meie õlul on suur vastutus ja me peame vastama Euroopa kodanike ootustele me peame suutma mõelda Euroopa tuleviku üle ja selle üle, kuidas kriisiga toime tulla. käesolev kriis äh, on meile palju õpetanud, kuid neid õppetunde saame me kasutada ainult kõik koos. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta il 17 seitsmeteistkümnenda aprilli kahe tuhande kahekümnenda aasta täiskogu sessioon on avatud. kõigepealt meenutan teile, et meil on teatud ettevaatusabinõud kasutusel allora aspettiamo un attimo. ootame mõne hetke. Funziona la traduzione? kas tõlge toimib? küsib kõneleja. tundub, et see töötab kõigepealt tuletaksin teile meelde, et äh, oleme võtnud erinevaid ettevaatusabinõusid äh, selleks, et tagada sotsiaalne distantseerimine liikmed, kelle nimed on kõnelejate loetelus. Teil palume võtta oma istekoha äh, istungisaalis, äh, seal, kus on teie nimi kirjas. Need liikmed, kes ei ole kõnelejate nimekirjas, teid juhatavad meie saali teenindajad teistesse koosolekuruumidesse. Need äh, saadikud, kes ei saa täiskogu saalis istuda, võivad äh, osaleda täiskogu istungil äh, koosolekusaalis 3C50. Äh, see on, seal on olemas vajalik tehniline varustus, et te saaksite osaleda täiskogul ma meenutaksin teile ka seda, et kui te parlamendi hoonesse sisenete, siis on, on kohustuslik kanda maski, mis katab teie nina ja suu ja see on kohustuslik kõikidel ühisaladel. nii täiskogu saalis kui ka koosolekuruumis kolm C viiskümmend. Need, kes soovivad jälgida arutelusid eh, ilma maskita, kuid seda eh, Nad tohivad maski eemaldada ainult enda kõne ajaks kuueteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda aprilli täiskogu protokoll on teile kättesaadav, kas selle kohta on kommentaare? kui ei ole, siis on protokoll heaks kiidetud. ja palun. Thank you, chair, I want to make a point aitäh, eesistuja, teen äh, kodukorraalase märkuse, nimelt äh, artikkel nelikümmend kaks, äh, president peab tagama, et kodukorra reegleid täidetakse, artikkel sada kuuskümmend seitse. kõikidel saadikutel on õigus kasutada oma emakeelt, kuna need on parlamendi ametlikud töökeeled, kuid on teatud saadikud, kelle õigus osaleda ja aruteludes kaasatud olla on ähm, häiritud, sellepärast et nad ei, nende keelt, nende keel ei kuulu tõlkerežiimi. ja ma palun teid, härra president, et kõik ähm, rahva poolt valitud saadikud saaksid osaleda ähm, komisjonide töös ja aruteludes. tõlge on olemas. härra Vaits tõlge on täiesti olemas, seega ma ei saa hästi aru, mida te oma sõnavõtuga silmas peate. meil on üks teine saadik, kes kõneleb ainult leedu keelt ja ta ei, tal ei ole võimalik üheski teises keeles osaleda, see on ainult üks näide ja neid on veel ma kindlasti uurin seda, kuid minu teada on kõik keeled siiski täiesti saadaval ja kuulatavad. kuid äh, uurin seda küsimust. Sì. C'è un appello al regolamento da parte dell'onorevole Moiten. Prego, onorevole. ja veel üks märkus. hea president elame siin erakorralistel aegadel ja erakorralisi meetmeid tuleb võtta, aga see ei tohi tähendada seda, et demokraatiat võib õõnestada. see sellegipoolest praegu toimub selles kojas. meie muudatusettepanekud lihtsalt lükati tagasi. kõneajad nii täiskogus kui ka komisjonides on praegu lühendatud, see on vastuvõetamatu see, et ainult inglise keeles on võimalik sõna võtta, osades komisjonides näiteks, ei ole vastuvõetav ka fraktsioonides mitte. meil on saadikuid, kes on vaid tund aega võib-olla enne koosoleku algust teatanud, et nemad osa ei võta me peame siin jälgima meie demokraatlikku standardit ja seepärast kutsume me tungivalt üles pöörduma, pöörduma tagasi meie demokraatlike viiside juurde, millest oleme praegu äh, kilomeetrite kaugusele äh, justkui liikunud. tundub, et äh, on inimesi, kes lausa kasutavad seda kriisi praegu ära selleks, et demokraatlikku korda õõnestada selles kojas, nii et meie igal juhul osutame sellele ja kutsume üles seda olukorda lõpetama. suur tänu teie kommentaaride eest. ma tuletaksin teile meelde, et me oleme üks vähestest parlamentidest, mis on saanud oma tööd jätkata kriisiolukorras ja me oleme eeskujuks teistele parlamentidele maailmas, seega ma leian, et seda tüüpi kriitika ei ole ähm, välja teenitud. Teie märkus muudatusettepanekute osas, muudatusettepanekuid on võetud vastu öö, ähm, nii, nagu näeb ette meie kodukord. loomulikult on praegu raske aeg kõigile ja me peame sellesse mõistvalt suhtuma, kuna kriisiolukord ei ole veel möödunud, kriis veel kestab me peame tagama kõikide hea tervise ja ohutuse ja ma leian, et meie koda on võima-, küllaltki kiiresti suutnud seda saavutada. sellegipoolest suur tänu teile teie sõnavõtu eest. nüüd ähm, äh, osaistungjärgu pikendamise kohta teave. teisipäeval toimus esimeste konverents ja otsustasime koos äh, fraktsioonide juhtidega pikendada osaistungjärki järku pikendada selle reedeni, kolmeteistkümnenda maini. hoolimata pandeemiast on parlament jätkanud kõiki oma tegevusi ja selle pikendamisega ma ei mõista praegu, kes siin saalis peale minu veel kõneleb, ütleb härra president. hoolimata pandeemiast on Euroopa Parlament jätkanud oma põhitegevustega istungjärgu pikendamisega ja kaughääletuse, hääletusmenetluse kasutamisega usun, et Euroopa Parlament suudab jätkata oma rolli täitmist, eelkõige eelarve täitmisele heakskiidu andmise osas. ja ma usun, et meil on võimalik läbi viia hääletused ka paljude teiste oluliste teemade osas, eelkõige kiireloomulised küsimused, mis on seotud pandeemiaga ja majanduse elavdamisega ning ka mitmeaastase finantsraamistikuga. libe ehk Kodanikuvabaduse komisjon on ähm, ähm esitanud muudatusettepaneku äh, päevakorrale ja see loetakse heaks kiideta, kiidetuks hiljemalt kakskümmend neli tundi esitamise hetkest, kui äh, selle poolt hääletab äh, miinimumarv saadikuid. muudatusettepanek on äh, täiskogu veebilehel kättesaadav ja selle täiskogu protokollisse ka avaldatakse, selle sessiooni protokollis. PES komisjon on otsustanud ähm, institutsioonidevahelisse kokkuleppesse astuda ja nende läbirääkimiste mandaat on samuti meie kodulehel kättesaadav. ja selle sessiooni protokollis see teave samuti avaldatakse. saadikud, fraktsioon ja fraktsioonikud, fraktsioonid, kes saavutavad vähemalt äh, keskmise piirmäära, võivad kirjalikult homseks äh, esitada taotluse, et äh, otsus läbirääkimistesse astuda pannakse, pandakse hääletustele. ma teavitaksin täiskogu ka sellest, et seitsmeteistkümnenda aprilli täiskogu sessioonist alates olen, on allkirjastatud äh, neli ähm, seadusandliku tavamenetluse käigus äh, vastu võetud äh, õigusakti ja need avaldatakse tänase sessiooni protokollis. nüüd liigume edasi tänase päevakorra juurde lõplik äh, päevakord, mille viiendal mail võttis vastu esimeste konverents, vastab kodukorra artiklile sada viiskümmend seitse ja see on teile laiali jaotatud. on toimunud teatud muudatused kõigepealt ähm, annan teile teada, et esitati kuus taotlust äh, läbi viia kiireloomulised äh, menetlused. Äh, vastavalt kodukorra reeglile, kodukorra artiklile sada kuuskümmend kolm, need on seotud Covid üheksateist pandeemiaga seotud õigus, õigusalaste teemadega. kõigepealt makrofinantsabi laienemise ja naabruspartnerite jaoks Covid-19 pandeemia kriisi kontekstis, teiseks ähm, ajutised meetmed seoses Euroopa ettevõtete ja ühistute koosolekutega, kolmandaks ähm, sadama taristumaksud, järgmiseks ajutised meetmed seoses teatud sertifikaatside ja litsentside kehtivusega, Omnibus järgmiseks äh, ajutised meetmed seoses äh, õhuteenuste toimimisega. ja viimaseks äh, neljas raudteepakett, täpsemalt üleminekuperioodide pikendamine. sidu, ma panen ette järgmised muudatused lõplikku päevakorda. kolmapäeval hääletused, kõigepealt äh, kõigepealt äh, tsüklooksüüdiini äh, piirmäärade teema. praegu on komisjon äh, selle küsimuse päevakorrast eemaldan-, eemaldanud ja nüüd esimene hääletussessioon, see algab kell viisteist kolmkümmend. ja hääletused toimuvad järgmistel teemadel. neli kiireloomulist küsimust. Äh, kiireloomulised teemad, äh, neli trendkomisjonile, üks liibele, üks juurile. meil on äh, ka raportid, mille osas toimuvad hääletused eraldi ähm, osade kaupa hääletus geneetiliselt muundatud äh, sojaoa kohta ja järgmisena ka kõik eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsused. esimese hääletussessiooni tulemused äh, tehakse teatavaks kell üheksateist nelikümmend viis täna õhtul, järgmine äh, hääletus toimub kella kaheksast üheksa viieteistkümneni ja lõplik hääle- ja arutelud järgmiseks toimub äh, arutelu kahe tuhande kolmandal aprillil kaks tuhat kakskümmend toimunud erakorralisel Euroopa Ülemkogu koosolekul tehtud järelduste kohta ja äh, toimub ka arutelu äh, uue MFF-i omavahendite ja majanduse elavdamise koha kohta. Need arutelud toimuvad täna peatselt alates kella neljast. Um, kolmas päevakorda kuulunud arutelu, mis puudutab äh, Ungari õigusakte, äh, on äh, edasi lükatud neljapäevale ja see toimub neljapäeval kella üheksast hommikul kella kümneni. neljapäeval algab sessioon kell üheksa, välja kuulutatakse kolmapäevaste teise hääletussessiooni hääletustulemused. neljapäeva esimene hääletussessioon toimub kella üheksa kolmekümnest kümne neljakümne viieni esimese ähm, hääletussessiooni tulemused tehakse teatavaks kell kolmteist viisteist, teine hääletussessioon algab kell kolmteist kolmkümmend ja lõpeb kell neliteist nelikümmend viis. toimub äh, lõpphääletus kõikide hea ähm, eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonide kohta, toimub ka hääletus muudatusettepanekute kohta härra Šastelli raporti kohta ning toimub ka äh, juurikomisjoni kiireloomulise menetluse teema alane lõpphääletus, äh, hääletus. ja äh, teise hääletussessiooni tulemused tehakse teatavaks kell seitseteist viisteist. kolmas hääletussessioon algab kell seitseteist kolmkümmend ja lõpeb kaheksateist nelikümmend viis. hääletatakse Äh, esimeste muudatusettepanekute kogu seoses äh, MFF-i oma vahendite ja majanduse elavdamise kavaga ja samuti toimub lõpphääletus härra Šesteli raporti kohta. reedel algab äh, sessioon kell üheksasada viisteist ja alustuseks tehakse teatavaks neljapäeva kolmanda hääletussessiooni tulemused esimene hääletussessioon reedel algab kell üheksa kolmkümmend, lõpeb kell kümme nelikümmend viis ja hääletatakse muudatusettepanekuid INTA ja TRAN-i komisjoni kiireloomuliste teemade kohta ja on võimalik, et äh, esitatakse ka teine hulk muudatusettepanekuid MFF-i, omavahendite ja majanduse elavdamise kava kohta esimese hääletussessiooni ähm, tulemused tehakse teatavaks kell kolmteist viisteist, teine hääletussessioon algab kell neliteist viisteist ja lõpeb viisteist kolmkümmend. toimuvad lõpp, äh, lõpphääletused äh, UMFF-i omavahendite ja majanduse elavdamise kava kohta, samuti toimuvad äh, lõplikud hääletused Inta ja Tranni kiireloomuliste teemade kohta ja tulemused tehakse teatavaks kell seitseteist kolmkümmend. kolmas hääletussessioon puudutab äh, teisi resolutsiooni ettepanekuid uue MFF-i omavahendite ja majanduse elavdamise kava kohta ja vajadusel peetakse see alates seitseteist nelikümne viiest kella üheksateistkümneni ja tulemused tehakse teatavaks kell kakskümmend üks. ja laupäeval ei toimu sessiooni kas sellele on vastuväiteid? kui ei ole, siis on muudatused sisse viidud. palun. Uh, Grazia, I would like to oppose the urgency. suur tänu, ma olen vastu ähm, õhu transporditeenuste kiireloomulise menetluse ettepaneku osas me olime uh, küll uh, varasematele ettepane-, varasemate ettepanekutega nõus, kuid praegu näeme me, et soovitakse ette panna selles tööstuses väga paljude oluliste äh, nõuete lõdvendamist ja me leiame, et tegemist on väga ohtliku menetlusega. põhimõtteliselt lubaksime me sellega äh, leevendada ähm, aastani kaks tuhat kakskümmend kolm teatud nõudeid, ilma et tran-, transpordikomisjon saaks äh, sõna sekka öelda see ei ole piisavalt hea. tegemist ei ole nii kiireloomulise teemaga, et see ei saaks veel kuu aega oodata. ja tööstus, mis nendest meetmetest kasu saab, on samas äh, teavitanud äh, meid tuhandetest äh, koondatud töökohtadest ja keeldub ka reisijatele kompensatsiooni maksmast. miks me soovime kaitsta seda tööstust ja mitte selle tööstuse töötajaid? põhimõtteliselt äh, anname me sellega sõnumi, et me oleme valmis näitemängu mängima, kui samas äh, anname ära igasuguse mõjuvõimu, mis meil on selleks, et muudatusi tööstuses sisse viia. seega mina olen vastu sellele äh, kiireloomulisele menetlusele. Eh, d'urgenza eh,, ci sono altri che vogliono intervenire. kas kellelgi on veel sõnasoovi? palun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 señor presidente las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que tanto han ayudado para que estemos sanos y. me peame tagama eh, eelkõige eh, meditsiinitöötajate eh, turvalisuse, kes meie heaolu nimel väsimatult töötavad. head kolleegid, see kriis kindlasti muudab meie ühiskonda, me peame võtma algatusi, mida me pole kunagi varem võtnud me oleme, väga tohutult paljud inimesed on kaotanud töö, meie harjumuspärane elu on, on katkenud ja me peame olema nende väljakutsete kõrgusel. ettevõtted on üritanud anda endast kõik selleks, et kriis üle elada ja selleks, et see kriis võimalikult kiiresti lõpeb, ma arvan, et ka meie peaksime olema oma väljakutsete kõrgusel ja kaitsema ka ettevõtete õigusi. ettevõtted ähm, me peame tagama, et äh, ettevõtted äh, täidaks äh, kõiki neile esitatud nõudeid. komisjoni ettepanek ettevõtete ja ühistutega seoses äh, seega võimaldaks äh, sellel aastal, aastal kaks tuhat kakskümmend äh, teha palju erandeid ettevõtetele ette nähtud reeglitest. ma arvan, et me peaksime ähm, me peaksime võimaldama ettevõtetel kasutama võimalikult me peaksime toetama ettevõtteid digilahenduste kasutamisel vähemalt selle aasta lõppe, lõppemiseni ettevõtetel on vaja võimalikult palju kindlust ja me pea-, see sõnum, mille me saadame, peab olema väga selge. me peame tagama kaitse ja abi. Euroopa Liit äh, on kriisis selle kohustuse endale võtnud ja kõik sõnumid, mille me kodanikele saadame, peavad äh, kandma äh, solidaarsuse sõnumit ka meie koja poolt. nüüd äh, liigume esimese hääletusvooru juurde, meil on kuus kiireloomulise menetluse taotlust. vastavalt kodukorra artiklile sada kuuskümmend kolm Neid kiireloomulise menetluse taotluse dokumente tutvustasin eelnevalt. ja annan teile teada, et äh, muudatusettepanekuid ei ole esitatud äh, määruse artiklite seitsekümmend kuus ja seitsekümmend seitse kohta enne kui hääletussessiooni avan, selgitan teile lähemalt, kuidas see toimib. samuti äh, soovin tänada äh, sekretäriaati, kes on äh, hääletusmenetlust ja süsteemi täiustanud ja teinud rasket tööd viimastel nädalatel teave hääletuse kohta jagati kõikidele saadikutele meili teel, äh, toimus ka testhääletus, mille abil oli kõikidel saadikutel võimalik endale, endale selgeks teha hääletussüsteem. hääletus algab nüüd kell viisteist kolmkümmend ja lõpeb kell kuusteist nelikümmend viis. kõik tänased hääletused on nimelised, saadikutel on võimalik oma hääl, oma hääled üle kontrollida. hääletuste selgitused tuleb esitada kirjalikult ja need tohivad olla kuni nelisada sõna pikad. esimene hääletussessioon on nüüd avatud, teil on aega kuni kella kuueteist neljakümne viieni ja hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell üheksateist nelikümmend viis. Sospesa e riprenderemo käesolev sessioon on nüüd äh, lõppenud, kell neli naaseme kõik siia, et alustada arutelusid UMFF-i omavahendite ja majanduse elavdamise teemal.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 head kolleegid, päevakorras on ühine arutelu, mis puudub ülemkogu ähm, järeldusi. tulevad nõu, nõu, ootame nõukogu ja komisjoni avaldusi. see puudutab nii esimest punkti kui teist punkti ja tuletaksin lugupeetud parlamendisaadikutele meelde, et siin ei ole meil ette nähtud vaba mikrofoni e- ega sinise kaardi küsimusi ja annan otsekohe sõna Charles Michelile, ülemkogu eesistujale, alustame tööd. Leila Parola, president. Teil on sõna. Monsieur le. härra president lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. kõigepealt ma sooviksin teid tänada selle võimaluse eest, mille olete mulle taas andnud esineda teie ees. praegune kriis on enneolematu. see tähendab seda, et me peame ka langetama enneolematuid otsuseid ja seepärast olen kindel, et tugev koostöö demokraatlike ja legitiimsete Euroopa institutsioonide vahel on otsustava tähtsustega tulevatel nädalatel ja kuudel. seepärast on mul hea meel jagada teiega mõningaid mõtteid pärast neljandat videokonverentsi, mis oli siis viimane ülemkogu. nagu ilmselt teate, olen, oleme astunud, astunud väga olulised sammud. meie esialgne eesmärk oli kinnitada finantsministrite ettepanekud selleks, et üle viiesaja neljakümne miljardi euro eraldada selleks, et toetada töötajaid, ettevõtteid, aga ka liikmesriike ning me oleme palunud rahandusministritel need otsused ellu rakendada esimeseks juuniks. me loomulikult teame kõik siin, et ka ja ka, et ka ja teame ka ülemkogus, et sellest ei piisa. ja ma ütleksin, et ülemkogu oligi võimalus äh, liikuda kriisi juhtimiselt, mis on lühiajaline, järjest enam keskpikale perspektiivile ning pikaajalisele nägemusele selles osas, mida on vaja ette võtta. eriti just selleks, et meil oleks sisuline arutelu selles, millised on äh, suundumused taastamisstrateegiaks ning kuidas äh, ümber kujundada meie majanduslik ja sotsiaalne mudel, daamid ja härrad, prantsuse keeles. see neljas videokonverents oli võimaluseks arutada ka tuginedes teekaardile, mille, mille töötas, töötasime välja koos komisjoniga majanduse taastamiseks. olen juba varasemalt äh, tutvustanud nelja peatükki selles teekaardis ja nüüd tahaksin rääkida konkreetsemalt kahest aspektist, mida arutati ja kus on endiselt vajalikud jõupingutused lähinädalatel ja kuudel. peamine on see, et me peame tegema kõik jõupingutusi siseturu osas. kuidas tugevdada siseturgu, on küsimus, kuidas äh, äh, teha nii, et enne pandeemiat olemasolevad väljakutsed ei unustataks pandeemiaga, ehk siis on kliima ja digiagenda küsimused. tuletaksin meelde, et alles mõni kuu enne pandeemiat langetati väga jõulised otsused, ütleksin isegi ajaloolised otsused Äh, ülemkogus kõigepealt äh, siin ka Euroopa Parlamendi toetusega, selleks et kliimaneutraalsus Euroopa Parlamendis äh, saaks mobiliseerivaks eesmärgiks, selleks et toetada ettevõtteid, selleks et toetada majanduslikku, sotsiaalseid ümberkorraldusi ja digiagendat. tege-, tegutsemaks on järjest olulisem mõelda, et kliima ja digiagenda peavad käima käsikäes. siseturg puudutab samuti Euroopa Liidu strateegilist autonoomiat. ülemkogus oleme järjest enam ühel meelel äh, ja mõistame, et järjest rohkem peame õppima minevikust ja peame tooma Euroopasse tootmisvõimekuse. Äh, sõnasta- ja kordaksin, mida seal öeldi, et äh, toome tagasi Made in Europe'i nii-öelda ülemkogus. kriis näitas meile, kui oluline on selles vallas tegutseda, et meil oleks strateegia, mis võtaks arvesse sellise lähenemise. lisaks äh, siseturu teemadele äh, soovisime me ka, et komisjon järg-, peatselt äh, tutvustaks erinevaid Euroopa Liidu ökosüsteeme, selgitaks, kuidas nad on kannatanud ja selleks, et me saaksime lähinädalatel selle kohta võimalikult head infot edasi inglise keeles. teine teema lisaks siseturule on muidugi rahastamine. on äh, sisulise tähtsusega see, et me töötame välja ambitsioonika strateegia, mis võimaldab meil rohkem vahendeid ära kasutada, tuginedes kahel tugeval vahendil. esimene on Euroopa Liidu eelarve ja eelmistel, viimastel nädalatel ja kuudel oleme seda korduvalt arutanud oleme rääkinud äh, eelarve suundumustest varem, rohkem kui kunagi varem. peame langetama otsuseid, peame kohanema, kohandama oma strateegiaid selleks, et võtta arvesse, millised ajaloolised tagajärjed on praegusel kriisil. kuid sellest ei piisa, kui me räägime ainult eelarvest ja seepärast oleme võtnudki kohustuse töötada koos selleks, et äh, asutada majanduse taastamise fond, selleks et saaksime kasutada ära rohkem rahalisi vahendeid, selleks et kindlaks määrata, millised on lähituleviku prioriteedid prantsuse keeles. ja kas-, rääkides nendest mõlemast instrumendist, äh, mõned soovisid, et meil oleks Marshalli plaani tüüpi tegevuskava. mina äh, olen rääkinud Äh, pigem Kasperi plaanist. Äh, Itaalia Euroopa Liidu üks asutajatest, Alcide de Gasperi, selleks, et äh, me mõtleksime, kuidas kõigepealt rahastada Euroopa Liitu, kuidas kokku leppida summades, mida vajame, kuidas majanduse taastamise fond ja järgmine Euroopa Liidu eelarve omavahel suhestuvad ja kuidas suudame kokku leppida selles, kuidas vahendeid kasutada tervemõistuslikult, äh, tõhusalt. selleks, et me suudaksime majanduse tasakaalule tõsta. lisaks äh, sellele arutelule majanduse taastamise osas, mis äh, ka jätkub pärast komisjoni poolt tehtavaid ettepanekuid, komisjon peatselt paneb lauale uued ettepanekud. lisaks on üks teine teema, mida tahaksin samuti rõhutada hetkel täna siin teie ees. nimelt ei tohi kaotada silmist seda, et Euroopa projekti üks peamisi eesmärke algusest peale pärast teist maailmasõda on olnud mitte ainult rahu ja jõukus, vaid ka mõte, et tervik, tehes koostööd, töötades suurema solidaarsuse nimel, saame vastu seista väljakutsetele, mis on meie ees. ning Euroopa Liidu projekti liikumapanejaks on olnud Euroopa Liidu lähenemine, erinevuste üle, erisuste äh, ületamine, lõhede ületamine ja praegu ongi just eriliselt oluline veenda kõiki liikmesriike selles, et kriis ei tohi olla põhjus või ettekääne või vabandus selleks, et muuta veel tõsisemaks erimeelsus Euroopa tasandil, selleks, et muuta veel tõsisemaks erinevusi. vastupidi me peame muutuma tugevamaks, meie ühine tahe töötada koos peab tugevnema selleks, et me läheneksime rohkem, oleksime ühtsemad, et meil oleks rohkem Euroopa lõimimist, järjest rohkem olen veendunud, et praegune kriis näitab, et lahendus on suurem koostöö, suurem lähenemine, suurem integratsioon ja mitte vastupidine me ju teame, et vastupidine tähendaks hoopis seda, et me oleksime haavatavamad ja, ja meie tegevussuutlik, suutlikkus oleks väiksem me oleme mõistnud, et vajalikud on terviklahendused. ja rõhutaksin veel ühte väga olulist äh, teemat, oleme näinud, äh, milline äh, raske mõju on olnud majandusele, näiteks turismisektorile praeguses kriisis, lennunduse sektor, lennundussektorile, me näeme, et lähipäevadel ja nädalatel peame aktiivselt töötama nende ettepanekute alusel, mille on teinud komisjon, nende soovituste alusel, isegi kui liikmesriikidel on oma õigus piiride ja turismi üle otsustada, kuid siiski on tähtis, et väga kiiresti, tuginedes nendele ettepanekutele, liikmesriigid äh, istuksid ühe laua äärde maha, kääriksid käised üles ja äh, tagaksid, et me suudaksime selle väljakutsega hakkama saada. ma kutsun üles avama taas Euroopa riik, liikmesriikide piire niipea, kui see on võimalik, loomulikult kasutades kõiki ettevaatusmeetmeid, vaba, inimeste vaba liikumise küsimus on äärmiselt tähtis, suutlikkus äh, järk-järguliselt avaneda, aga on samuti väga tähtis äh, sotsiaalses plaanis, nii et ma loodan, et lähipäevil tõesti suudame siin teha edusamme ja, ja saame ka liikmesriigid tuua ühise läbirääkimiste laua taha selleks, et kõik toimuks äh, sidusalt, sünkroon, sünkroonselt ja et me näitaksime üles ka Euroopa Liidu vastupanuvõimet. daamid ja härrad, lõpetuseks ütleksin, kuigi see ei ole võib-olla otseselt seotud ülemkogu puudutava aruteluga, ja mis on ometi minu jaoks väga tähtis siin Euroopa Parlamendi ees, tahan seda öelda ka pidulikult ülemkogu eesistujana, et Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkus on olnud keskne teema, kui me räägime Euroopa edasiliikumisest, Euroopa koostööst ja siin Euroopa kohtu roll on keskne, tagamaks, et me tõlgendame ühtselt Euroopa Liidu õigust. seitsekümmend aastat tagasi Robert Schumann väljendas läbi deklaratsiooni, mis on tänagi veel aluseks, vundamendiks Euroopa projektile, rääkis väärtustest, mis tol ajal olid väga innovaatilised, ajahetkel, mil alles mõned aastad varem riigid sõdisid omavahel, põlvkondi oli üksteist umbusaldatud, see oli viinud tragöödiateni, ma ei hakka nüüd äh, rääkima sellest, kas see, mis on täna meie ees, äh, on kuidagi seotud sõjaga, igaüks äh, leiab omad äh, viisid, kuidas võidelda probleemidega, kuid üks on meil ühine äh, ja üks, mis on sarnane olukorraga seitsekümmend aastat tagasi, tegemist on ülemaailmse kriisiga, tõsise kriisiga, enneolematu kriisiga. ja nii nagu tol ajal oli vaja loomingulisust, innovatsiooni, julgust, vaprust, oli vaja Äh, sisse käidud teestest kõrvale astuda ja täpselt samamoodi täna rohkem kui kunagi varem peame mõistma, kas tänane poliitikute ja kodanike põlvkond on suuteline, on julge, kas tal on, kas ta on piisavalt innovaatiline selleks, et me saaksime ära kasutada seda dramaatilist kriisi ja nii tohutult paljude, paljude inimeste muresid, et me leiaksime sellest äh, uue, uuendavat energiat selleks, et edasi viia Euroopa projekti. see on olnud ilmselt äh, üks äh, kaunemaid ideid ajaloos. ja peame, see tähtis on tulla tagasi inimeste väärikuse juurde, muuta ühiskonnad heasoovlikuks, kokkuhoidvaks selleks, et me võiksime vaadata tulevikku optimistlikumalt, suur tänu. suur tänu, härra Michel. järgmisena saab sõna komisjoni president Ursula von der Leyen, teil on sõna. president. suur tänu. suur tänu, lugupeetud president. kallis Charles Michel, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi saadikud seitsekümmend aastat on möödunud Schumani deklaratsioonist ja kriisid ja väljakutsed on olnud üks osa meie elust Euroopas. Euroopa deviisiks on alati olnud mitte ainult see, et me oleme ühtsed mitmekesisused, vaid me oleme ka ühtsed siis, kui seisame silmitsi raskustega ja nüüd, kus seisamegi silmitsi raskustega, on Euroopa kui rohkem kui kunagi varem olukorras, kus meil on vaja ühtsust, otsusekindlust ja ambitsioone. ja sellest lähtub ka Euroopa Komisjon, töötades välja majanduse taastamise ambitsioonikat kava, mida teie nõudsite oma resolutsiooni ettepanekus lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi saadikud, me teame kõik, miks me peame tegutsema viimaste nädalate jooksul olete kuulnud, kuidas ma räägin ikka ja jälle sellest, mida Euroopa peab tegema aga täna räägiksin ma pigem sellest, kuidas seda teha. tutvustan teile meie taastamiskava üksikasju, mille kallal me praegu töötame. aga selleks, et seda teha, peame aru saama, milline see kriis ük-, oma üksikasjades on. milline on selle kriisi anatoomia ja enne kui ma asun seda analüüsi läbi viima, teen veel mõned märkused. majanduse langusega oleme seisnud silmitsi ka varem, aga varem ei ole meil olnud sellist majanduse peatumist nagu viimase kolme kuu jooksul. meie majandus on täielikult peatatud, meie varustusahelad on kannatada saanud, nõudlus on kokku varisenud ja me ei saa lihtsalt samamoodi varasema elu juurde tagasi pöörduda nagu varem. majandused taastuvad üks järk-järgult ja niikaua, kui koolid on kinni, peavad suurem osa lapsevanemaid jääma kodudesse ja kodudes töötama. peame siiski endiselt hoidma vahemaad ja ettevõtted peavad vaatama, kuidas nad saavad oma tööd ümber kujundada. ühesõnaga, küll see majandus taastub, aga see võtab aega. minu teine märkus. viirus on sama kõikides liikmesriikides, see on tõsi. aga reaktsioonivõime ning äh, raputustele reageerimise võime on äärmiselt erinev. on piirkondi, majandusi, mis on üles ehitatud äh, kliendi kliendiga suhtlemisele, turism näiteks on üks nendest, sellised majandussektorid on kõige rohkem kannatada saanud. ja nagu me teame, need, keda viirus kõige esimesena tabas, kannatasid selle all kõige rohkem Itaalia, Hispaania ja nende kogemused on olnud õppetunniks teistele ja aidanud teisi tugevamaks saada selle kriisiolukorras. kõik liikmesriigid on toetanud ettevõtteid, töölid, töötajaid nii hästi, kui nad on seda suutnud. ka Euroopa tasandil reageeriti jõuliselt, reageeriti kiiresti, meil oli äh, üldine erandiklausel, me andsime paindlikkuse kõigile struktuurifondidele ja riigiabi vallas, aga samas kõikidel liikmesriikidel on oma eraldi maksujuuni, äh, maksuruumid. nii et äh, selles mõttes on liikmesriikide süsteemid erinevad. ja nüüd me näeme, et äh, mängureeglid ei ole enam ühtsed meie ühtsel turul. ja meil on selle, selles olukorras vaja Euroopa tasandi reaktsiooni, kuna me tahame, et meil oleks Euroopa majanduse taastamine, kus keskendutakse Euroopa prioriteetidele, sellepärast peab Euroopa Parlament väga tähtsat rolli mängima. minu arvates on see iseenesestmõistetav, et demokraatlik aruandluskohustus peab jõusse jääma ja Euroopa Parlament peab meie taastumiskavale andma rohelise tulu, tule täpselt samamoodi nagu Euroopa eelarvele. ja just nimelt sellest räägime täna. ja nüüd siis äh, rääkigem üksikasjalikumalt sellest taastumispaketist, mis koosneb kahest osast kõigepealt Euroopa eelarve, nõndanimetatud mitmeaastane finantsraamistik, mida me kõik tunneme otsast lõpuni. teiseks, lisaks eelarvele on meil ka taastamise äh, instrument, vahend, millega pannakse paika, millised maksimaalsed vahendid kui suures ulatuses saame me äh, liikmesriikide garantiidega, liikmesriikide tagantistega äh, vahendeid laenata ja selle taastamisvahendi summad kanaliseeritakse läbi Euroopa Liidu eelarve, läbi Euroopa programmide. ja Euroopa Parlamendil on õigus oma sõna sekka öelda, täpselt samamoodi, nagu äh, Euroopa Parlament saab oma sõna äh, sekka öelda selle kohta, kuidas mitmeaastase finantsraamistiku rahasid kasutatakse. kuhu need rahad siis lähevad, neid äh, suunatakse kolme sambasse. esimene sum-, sammas on mõeldud selleks, et toetada liikmesriikide taastamist, taastamistegevust, nii et liikmesriigid pärast kriisi oleksid tugevamad. suurem osa vahendeid suunataksegi sellesse esimesse sambasse, uute majanduse taastamise ja vastupidavuse vahendisse. selle lõid liikmesriigid ning oluliselt sellega rahastatakse oluliseid riiklikke reforme ning rahastamisi, investeeringuid, mis on kooskõlas meie ühiste eesmärkidega. me tahame tugevat, kliimaneutraalset, vastupidavat Euroopat. seda tehakse läbi Euroopa poolaasta, see on kättesaadav kõikidele liikmesriikidele, kas nad kuuluvad euroalasse või ei kuulu ja keskendutakse nendele Euroopa Liidu osadele, mis kõige rohkem kannatada said ning kus vastupidavust tuleb kõige rohkem toetada. see on siis kõige suurem osa rahadest, aga selles esimeses sambas on veel üks teine osa ka. komisjon on teinud ettepaneku Ühtekuuluvusfondi vahenditele lisa eraldada ehk siis täiendada siiani mitmeaastases finantsraamistikus eraldatud vahendeid lähtuvalt kriisi tõsidusest teine sammas. teine sammas on mõeldud majandusele taas hoo sisse tõukamiseks, erainvesteeringute mobiliseerimiseks. me teadsime juba enne kriisi, et meil on vaja suuri erainvesteeringuid olulistesse sektoritesse, nagu näiteks 5G, pühas ves-, puhas vesinik ähm,, rannikualade puhta, puhas energia ja nii edasi ja nii edasi ainukene asi, mida see kriis muutus, muutis, on see, et vajadus on selle järele suurem kui varem. ja seetõttu me tugevdame Invest EU-d ja esimest korda loome uue strateegilise investeerimisvahendi, see strateegilise investeerimisvahend aitab meile olulistesse väärtusahelates, ahelatesse investeerida, mis on meie autonoomsuse seisukohast olulised, me nägime selle kriisi käigus, kui tugevasti me sõltusime näiteks farmaatsia äh, sektoris äh, maailma varustusahelatest. Euroopa peab suutma kriitilisi ravimeid toota ise. aga meil on vaja Euroopas ka tugevaid ettevõtteid, millesse investeerida ja selleks äh, see, oleme me teise samba, teise samba all teinud ettepaneku uue likviidsuse instrumendi kohta, millega toetatakse tugevate ettevõtete taas äh, rahastamist, taas toetamist, kui kriis on nad äh, nende jalgealust õõnestanud. ja kolmas sammas on kriisi õppetundidest õppimine. viimaste kuude jooksul oleme me selgelt aru saanud, mis on oluline, mis toimib ja mida tuleb parandada. niisiis kavatseme tugevdada programme, mis on oma väärtust kriisiolukorras tugevdanud, nagu näiteks Rescue või Horisont Euroopa loeme ka uue eraldi tervishoiuprogrammi ning kanname hoolt selle eest, et saame toetada oma partnereid, tugevdades naabruspoliitika vahendeid, rahvusvahelise koostöö vahendeid ning liitumiseelse abi vahendeid. austatud Euroopa Parlamendi liikmed! nii kavatseme me töötada välja oma taastamise vahendi, keskendume nendele küsimustele, kus abi on kõige rohkem vaja, keskendugem äh, majanduse taastumise esimestele aastatele, seal on erinevaid äh, toetusi, on ja me loome võimaluse investeeringut äh, kuu, investeeringute raskuskeskme tuua sellesse aastasse, kasutades liikmesriikide tagatisi ja ärge unustage, et et tegemist on ainult täiendava vahendiga. meil on juba kolm olulist turvavõrgustikku, milles kokku lepiti Shore programm, siis Euroopa Investeerimispanga rahastamisvahendid ning Euroopa stabiilsusmehhanism. koos mitmeaastase finantsraamistikuga on see, see ambitsioonikas plaan, mida Euroopal on praegu vaja. selles plaanis on ette nähtud äh, meie uued omavahendid, nii nagu äh, Euroopa Komisjon ette pani ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. meie lahendus kaitseb meie oma ühiseid väärtusi, õigusriigi põhimõtteid, meie lahendusettepanek lähtub vajadusest, aga on disainitud, pidades silmas tulevikku. niisiis, see on meie lahendus, mille töötasime välja kriisitingimustes, aga mis aitab meid ka tulevikus siin me ei lähtu mitte ainult solidaarsusest riikuse, riikide vahel, me tugevdame sellise lähenemisega ka solidaarsust põlvkondade vahel. lugupeetud daamid ja härrad, varem või hiljem toet-, töötatakse välja koroonaviiruse vaktsiin. aga kliimamuutuse puhul ei sünni kunagi vaktsiini ja sellepärast peame me juba täna investeerima puhtamasse tulevikku. investeeringud taastumisse toovad kaasa kindlasti suurema võlakoorma ja kui me kavatseme võlakoormat suurendada, siis äh, tulevased põlvkonnad peavad selle kunagi tagasi maksta. seetõttu me peame investeerima tulevikku, mis on tulevaste põlvkondade jaoks helgem ja vähendab nende jaoks vähemalt kliimamuutuse koormat, me ei pea neile veel täiendavat koormat lisaks sellele juurde tooma, ärgem siis äh, käitugem nii nagu varem, tehkem samu vigu nagu vanem, ärgem investeerigem eilse päeva majandusse, investeerigem hoopis tervislikumasse, keskkonnasõbralikumasse majandusse ning äh, ühiskonda, mis äh, muudab helgemaks meie järgnevate põlvkondade elu. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa ei saa üksinda lahendada kõiki neid probleeme, millega me seisame silmitsi siin maailmas. aga meie peame kandma oma vastutust. me teeme seda äh, liikmesriikide vahelisi lõhesid tasandades ning kandes hoolt selle eest, et meie ühised pingutused on äh, suunatud tulevaste põlvkondade elu parandamisele. ja ma olen veendunud, et uus ja tugevam Euroopa sünnib pärast meie pingutusi. elagu Euroopa! suur tänu, proua von der Laieni nüüd fraktsioonide esimeeste sõnavõtud. Uh, contributions with technical detail. me alustame kohe oma äh, fraktsiooni äh, seisukohtadega äh, tavaliselt, aga täna alustaksin inimestest, nende julgusest ja kogetud valust. Madrid nakkus, kui ta aitas patsienti ning arstid on pidanud otsustama viimastel nädalatel elu ja surma küsimuse üle ning äh, me räägime teadustöötajad, kes on ööd läbi töötanud, et äh, leida lahendus sellele epideemiale. ma tahaksin neid näiteid tuua selleks, et näidata, et äh, selle kriisi kangelased ei ole mitte poliitikud ja meediastaarid, vaid kangelased on need miljonid inimesed, kes aitasid hoolt kanda meie kõigi eest. südamlik tänu kõigile teile. sõnadest ei piisa mitte kunagi, et tänada teid teie pingutuse eest ning nüüd peame meie poliitikutena oma töö ära tegema, nüüd on meie kord. ning Rahvapartei äh, toetab tugevalt seda praegust äh, struktuuri, mis on esitatud. taastumiskava ning taastumisfond, äh, mis tõepoolest vastavad praeguse maailma vajadustele. rääkides selle uue mehhanismi struktuurist, siis meie fraktsiooni jaoks on oluline element võidelda demokraatliku eelarve eest, eelarve eest, mida äh, tahavad inimesed, mille aluseks on solidaarsus inimeste ning Euroopa rahvaste vahel. eelarve, mis on aus inimeste vastu ning mis hoolib inimestest. me tahame tagasi oma suveräänsust, oli üks Brexiti kampaania peamisest, peamisi sõnumeid. ning see edukas sõnum kajastas seda, et inimesed ei tunne, et nad on piisavalt kaasatud Euroopa protsessi ning seetõttu on ülioluline, et mitte Brüssel ei otsustaks selle taastumisfondi üle või mingi väline jõud otsustab, vaid et inimeste valitud saadikud otsustavad selle üle. see peab jääma nende kätesse, kes on selleks valitud. ei saa olla eelarvet ilma demokraatliku legitiimsuseta ning see on euroopalik eluviis Euroopa Komisjon andis meile selle lubaduse ning nüüd on aeg see lubadus täita. ja nõukogule, ülemkogule tahaksin öelda, et praegu ei ole aeg pidada mingisuguseid võitlusi, vaid on aeg tagada demokraatlik Euroopa kui tuleviku põhimõte. teine argument meie jaoks on see, et inimesed ei hooli menetlusest, vaid neid huvitab ainult konkreetne projekt, konkreetsed toetused ning rääkides solidaarsusest eurooplaste vahel, me peame tõepoolest koondama oma jõupingutused nendele piirkondadele ja inimestele, kes seda kõige rohkem vajavad, eelkõige ka noortele inimestele. tahaksin sellele keskenduda. viimase kaheteist aasta jooksul on Euroopa Liidus olnud nii-öelda kaduma läinud põlvkond, miljonid hästi haritud, hästi ettevalmistatud noored inimesed, kellel ei ole mingit võimalust tööjõuturul äh, edukad olla ma tahan rõhutada, et Euroopa Liit ei tohi lubada, et meil tekib taas kord kadunud põlvkond Euroopa Liidus. ning seetõttu vajame investeeringuid. Euroopa peab andma uuele põlvkonnale lootust. ning kolmandaks tahaksin rõhutada seda, et me peame olema mitmeaastase finantsraamistiku osas ausad, me peame pidama lubadusi, mida me andsime eelmisel aastal oma valijatele ning ühte Ursula von der Leyen juba rõhutas tulevikuinvesteeringuid, mis puudutavad kliimamuutusi, rohkem investeeringuid teadustöösse, digitaalne struktuur, võitlus vähi vastu või täna aktuaalne võitlus koroonaviiruse vastu. ning me ei tohi unustada ka oma piirkondi ning põllumajandustootjaid. me peame olema õiglased kõigi vastu sidusus- ja põllumajanduspoliitika on üks neid vahendeid, kus me täna juba näitame üles solidaarsust Euroopa Liidus ning seetõttu on vaja seda õigesti rahastada. ning lõpetuseks tahaksin välja tuua seda, et me peame valmis olema tuleviku äh, hädaolukordadeks. me ei saa kindlad olla, et me suudame ära hoida sellise epideemia tulevikus, küll aga saame me tagada, et Euroopa on palju paremini ette valmistunud äh, järgmiseks äh, kriisiks või epideemiaks. meil on vaja paindlikkust, omavahendeid, meil on vaja vahendeid kiireks ning otsustuskindlaks reaktsiooniks, kui me oleme taas silmitsi sellise olukorraga. pärast kriisi tahame näha ühtset Euroopat, kus kõik meie liidu osad on majanduslikult taastunud. me tahame pärast kriisi näha Euroopa Liitu, mis investeerib tulevikuprojektidesse, mis loob majanduslikku tulevikku meie tulevastele põlvkondadele ning pärast kriisi tahame näha ülemaailmsel tasandil Euroopa Liitu, mis esimesena väljub kriisist. see on see, mida me tahame saavutada. ma arvan, et see on meie põlvkonna nii-öelda Schumanni hetk. peame siinkohal olema selged, me peame olema motiveeritud, meid peab motiveerima see julgus, mida näitasid üles arstid, medõed viimastel nädalatel ning seda peaksime võtma eeskujuks. tegutseme nüüd, aitäh! president Garcia Perez suur tänu, järgmiseks proua Garcia Perez. Eh, suur aitäh, president, lugupeetud kolleegid. alustuseks tahaksin tänada äh, teid, et äh, mul on võimalik täna teie poole siin pöörduda, oleme viimastel nädalatel üle elanud raskeid aegu, paljud meie kaaskodanikud on oma elu kaotanud. paljud on kaotanud lähedasi ning täna on tuhanded silmitsi ebakindla tulevikuga. hoolimata sellest keerukast ajajärgust äh, oleme tänulik, et parlament on saanud oma tööd jätkata. nii et suur aitäh teile ja suur aitäh president Sassoolile, kes on näidanud üles solidaarsust ning äh, muutnud parlamendi solidaarsuse eeskujuks ning suur aitäh ka parlamendi kõigile töötajatele. me oleme teadlikud ajaloolisest vastutusest, mis meil lasub ajal, mil ühiskond on rasket aega üle elamas. kerge vastus oleks populism. haarata võim ning demokraatia kaob. seega seda olulisem on see, et äh, me astume olulisi sammi järgmistel päevadel. pärast ülemkogu kohtumisi äh, arvasime alguses, et äh, valitsusjuhid üritavad loobuda vastutuse võtmisest, aga lõpuks, kahekümne kolmandal aprillil saadeti välja positiivne sõnum ning kõik mõistsid seda. suuremahuline taastumiskava, fond, mis on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga ning nüüd on äh, järg komisjoni käes ning me kutsume komisjoni üles olema julged. ühisresolutsioon võetakse vastu homme, milles äh, saadetakse välja väga tugev sõnum, kõigepealt ühtsus parlament suudab üle olla ideoloogilistest ning rahvuslikest erinevustest selleks, et töötada ühtse õilsa eesmärgi nimel. taastumisfond peab olema osa mitmeastmesest finantsraamistikust ning sellele peab kohalduma parlamentaarne järelevalve. on ülioluline, et parlament on võrdsel alusel nõukoguga. teiseks tuleb edastada sõnum, et me oleme ambitsioonikad me peame seadma ambitsioonikaid eesmärke, kui asi puudutab taastumisfondi ning seda, kuidas seda fondi kasutatakse. ühiskond nõuab seda, noored nõuavad seda, öeldes, et nad ei taha, et ohvriks tuuakse nende tulevik Nad tahavad keskkonnasõbralikumat ning äh, tulevikku. Nad jälgivad meid sotsiaalvõrgustikes ning me peame saatma sõnumi äh, kodanikuühiskonnale, kes tahavad, et me kaitseme võrdsemat Euroopat. Euroopa ei kuulu meile, see ei ole meie omand. meil on vaja, et kõik ühendaksid jõud rohkem kui kunagi varem. me ei tohiks hooletusse jätta ka ühiskonna nõrgemaid osasid, ärgem unustagem sotsiaalsammast ning turvavõrku, mis toetab kõige haavatavamaid ühiskonnaliikmeid. me peame investeerima õiglasesse digitaalsesse üleminekusse selleks, et neid üliolulisi poliitikavaldkondi edendada, on meil vaja kaks triljonit eurot. ma tean, et praegu on keeruline aeg raha küsimiseks, aga me tahame kindlustada, et me saavutame kahe äh, prots-, kaheprotsendilise kogu rahvatulu eesmärgi. meil on ülesehitamisfondid, toetused, laenud, meil on vaja pikaajalisi laenusid mis tuginevad äh, majandusindikaatoritele ning tagasimaksmisvõimetele. me peame mõistma, et Euroopa poolaastat ei ole võimalik seostada sotsiaalsete õiguste, keskkonna äh, jätkusuutlikkuse ning jätkusuutliku arengu eesmärkidega. seega me peame minevikust õppima, küll aga peame vaatama ka tulevikku. minu sõnum komisjonile ning nõukogule on järgmine Teil on oluline vastutus ning parlament on valmis teid toetama, seisma teiega õlg õla kõrval ning asuma tööle. kuid alati äh, pi-, piisavalt ambitsioonikad, me tahame olla ambitsioonikad ja julged, seda Euroopa täna vajab. suur tänu ja nüüd on sõna fraktsiooni esimehel Šolosel. suur tänu härra Michel, proua von der Leyen. Robert Schumann ütles seitsekümmend aastat tagasi, et Euroopa ehitatakse üles sammhaaval ja tek-, ja solidaarsuse põhjal. tervishoiukriis, mille on põhjustanud praegune pandeemia, toob kaasa suure majanduskriisi ja viimase seitsmekümne aasta kogemus näitab, et Euroopa liigub edasi eelkõige siis, kui on leidnud lahendused kriisidele. pärast kriisi ei piisa sellest, kui me üles ehitame taas ainult majanduse, kuid me peame kasutusele võtma uusi ressursse, uusi tehnoloogiaid, me ei taha tagasi minna kahekümnendasse sajandisse, kahekümnenda sajandi majandusse, vaid peame uued alused rajama mõtlema keskkonnale, strateegilistele sektoritele nagu tervishoid. sellel saab üles ehitada selle majanduse, mida me vajame, meil on vaja äh, päästekava miljonitele kodanikele, kes on kaotanud või on kaotamas oma töökohti. sajad tuhanded ettevõtted on raskustes. meie ettevõtjad on raskustes, meie tervishoiusüsteem, kriis, kriisis olevad sektorid, transport, turism, põllumajandus. majanduse taaskäivitamise kava peab olema äh, euroopalik ja tegema lõpu traditsioonilistele ida, lääne või põhja-lõuna nägemustele või euro või mitte euroala riikidele, puhasmaksetele või mitte. taastamise kava peab olema demokraatlik samm, kus Euroopa Parlament, mille otseselt äh, kodanike poolt valitud, etendab oma rolli. küsimus ei ole mitte ainult rahas, vaid ühises nägemuses ning äh, parlament tagab järjepidevuse sellel tasandil. peame tagasi tulema toimiva majanduse juurde võimalikult kiiresti, kuid mõtlema uutele parameetritele meie ühiskondades, mis peavad ennast uuesti taaslooma. see saab toimuda ainult läbi investeeringute. toetuse saajad peavad äh, tundma toetust reaalses majanduses, need inimesed, kes on kaotanud töökohad, need ettevõtted, mis on, mis on pankrotis, äh, meie fraktsioon toetab seda ning me ei toeta ühtegi ettepanekut, mis kahjustaks tulevast MFF-i. me ei taha, küsimus ei ole mitte ainult äh, sis-, siseriiklike eelarvete rahastamises, küsimus on selles, kuidas me saame mitmeaastasesse eelarvesse vahendid, mis annab Euroopa Liidu eelarvele stabiilsuse, ilma et asetamata, asetataks survet riiklikele eelarvetele. õigusriik ei ole aga küsimus, mille üle saab läbi rääkida. ja Renew fraktsioon peab seda oluliseks MFF-i juures. Euroopat ei saa üles ehitada populismile või ekstremismile, vaid reaal-, tuginedes reaalsetele ressurssidele kaitstes väärtusi, õigusriiki, justiitssüsteemi, mis toimib. peame olema ühtsed või langeme kõik eraldiseisvana. see, sellele valikule on minu arvates ainult üks vastus, vastus on koos, ühiselt, olgem vaprad, kaitskem oma, seiskem oma kodanike eest. Neid inimesed poolteist aastat tagasi tulid äh, rekordarvul arvukalt hääletama selleks, et valida uus Euroopa Parlament ja nüüd peame näitama, et meil on piisav vaprus ja et see, mida me valimiskampaanias lubasime, kui me ütlesime kodanikele, nad peaksid Euroopa Liitu usaldama, nüüd me peame selle kõik ellu viima. Euroopa tuleb ehitada de facto solidaarsusele tuginedes. suur tänu ja nüüd ID fraktsiooni nimel saab sõna härra Van der Dries. Net zoals in Tšernobõl. suur tänu. nagu Tšernobõli katastroofi ajal kommunistlik režiim kõigepealt üritas tõde varjata, ka Corina võidluse puhul on olnud samamoodi, üritati eitada vastutust ja, ja vältida seda, me oleme näinud, kui sõltuvad oleme me, me oleme näinud, et peame anuma kaitsevarustust. Hiina on nüüd maailmas saanud suuruselt teiseks majanduseks, kuid selle nad saavutasid tänu ebaõiglasele konkurentsile, dumpingule, manipuleerimisele turuga ning eelkõrge tänu lääne poliitikute naiivsusele, kes kaubandusdefitsiit Hiinaga on üle miljardi euro, saja miljon, sada miljonit ja on oht, et kommunistlik diktatuur dikteerib meie tulevikku. me peame kaitsma strateegilisi sektoreid vaenuliku Hiina tegevuse eest. me peame jätma hüvasti minevikus üles näidatud naiivsusega, tänu millele Hiina on sellise positsiooni saavutanud. peame taastama oma tööstuse me ei tohi lubada, et tavainimesed maksavad rasket hinda selle kriisi eest, nagu oli finantskriisi puhul, peame kaitsma töökohti ja ettevõtteid. suur tänu ja nüüd härra Shirdevan. vabandust, ütleb härra esimees, ei, saab sõna härra Lamberts Roheliste fraktsiooni nimel. ei, see see ei tee, see teeb mulle samuti au, kui te kutsute mind härra Širdevaniks, kuid mina olen siiski härra Lamberts. kolm kuud tagasi Äh, äh, juba kolm kuud on meie meditsiiniõed, arstid, hooldajad, sanitarid, korra-, kassapidajad, kojamehed, prügivedajad oma elu ohvriks seadnud selleks, et meid aidata ja kaitsta. juba kolm kuud on meie kodanikud näidanud üles üüratud solidaarsust, aidanud vanureid, äh, isol-, inimesi, kes on isolatsioonis, annetades toidupankadele ja hoides teiste lapsi ja nii edasi ja nii edasi. juba kolm kuud meie, meie kodanikud kannavad oma vastutust. aga meie, Euroopa liidrid, tammuvad ühe koha peal. kui me vaatame, mida on teinud riigijuhid ja, ja valitsusjuhid kui me räägime solidaarsusest, äh, finantsilisest solidaarsusest, nad muudkui virisevad, venitavad, igaüks näeb asju oma mätta otsast ja kaitseb oma huvisid. juba kümme aastat räägime solidaarsusest alati moraalijutluse pidades. otse kui meil oleks siin kaks äh, rühma liikmesriike, vooruslikud ja patused, kes tahavad petta loomulikult Kreeka, Itaalia, Hispaania valitsused ei ole alati olnud täiesti patust priid, aga kui võtame näiteks Hollandi valitsuse, kes on ülejäänud Euroopale peale surunud tõelise maksusõja, võtame näiteks Saksamaa valitsuse, kes on toetanud autotööstust, kes samas esitas võltse heitmenäitajaid ja võtame Skandinaavia pangad, kes lasid sündida selle viimase aastakümne kõige suuremal rahapesuskandaalil ja samal ajal, kui me räägime Kreekast, Itaaliast ja Hispaaniast, siis nad kannavad solidaarsuses palju suuremat vastutust kui teised, näiteks pagulasi vastu võttes. kõikidel liikmesriikidel on midagi, mille üle uhke olla ja midagi, mille pärast neid võiks kritiseerida. niisiis, unustagem moraalijutused. Euroopa Liidu olemus kui selline on, on praegu ohus. seitsekümmend aastat oleme me üles ehitanud Euroopat solidaarsusele, ühele meie nurgakividest see solidaarsus peaks ammutama inspiratsiooni meie ühishuvidest, keskenduma meie kestliku jõukuse tagamisele, aitama meil meie maa ühiste väljakutsetega toime tulla. me peame üheskoos säilitama, rahastama ning viima ellu meie majanduse elavdamise kava. kõik peavad tegema seda vastavalt oma võimetele ja igale ühele tuleb osutada abi vastavalt nende vajadustele niiviisi me peame rahastama seda suurt tööd ja tegema seda lähtudes õiglasest maksusüsteemist. Euroopa Parlament on sellest suurepäraselt aru saanud. majanduse elavdamine ja meie keskkonnakaitse on omavahel lahutamatult söötud, seotud. ja kui me kukume selles tuleproovis, proovis läbi, siis Euroopa Liit satub ohtu Euroopa kodanikud on oma töö ära teinud, nüüd teie, Euroopa liidrid, peaksite ära tegema oma töö. kui teie ei ole selle ajaloolise väljakutse kõrgusel, siis ei anna keegi teile seda andeks. aitäh, härra Lambert. ja nüüd härra Van Overfeld, et see eri nimel. suur tänu, kolleegid. president, kallid kolleegid kui ma nüüd äh, heidan pilgu tagasi möödunud nädalatele, siis äh, jah, me ei ole olnud eriti äh, ühtsed ja järjepidevad, aga me võime seda korvata, kui me räägime järgmiste nädalate jooksul majanduse elavdamise kavast ning mitmeaastasest finantsraamistikust. homme võtab Europarlament vastu oma dokumendi, kus on välja toodud meie põhimõtted, meie prioriteedid summad on suured, mis on iseenesestmõistetav, sellepärast et kriis on nii üüratu, et meil on vaja ka jõulist eelarvelist reaktsiooni. aga me kipume unustama neid asju, mis ei maksagi võib-olla nii palju, kuid on siiski olulised ning aitavad meil panda-, pandeemia vastu võidelda ning aidata, aitavad meile majandust taastada. president von der Leyen juba viitas sellele, rääkides ühtsest turust ning ühtse turu tingimustest, millel on oluline roll meie majanduse taastamises. teiseks, investeeringud on väga olulised. loomulikult erainvesteeringud, aga ka riiklikud investeeringud, avalikud investeeringud. ma arvan, et me peaksime loobuma liiga jäikadest eeskirjadest seoses avalike investeeringutega see pidurdaks meie majanduse arengut. samuti on oluline veel keskenduda kaitsele. me näeme, kuidas erainvesteerimisrühmad on loonud äh, omamoodi sõjameetmed ähm, rahvusvahelisel börsil, äh, me ei tahaks äh, lasta olukorda, sellisel olukorral tekkida, et erainvestorid äh, asuvad börsil ettevõtteid ründama ning kasutavad kurjasti ära selle kriisi negatiivset mõju. suur tänu ja nüüd härra Schirdevan. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. So schlecht war die Rede von Philipp ja nicht. Den einen oder suur tänu, jah, äh, Philippi kõne ei olnudki nii hull, kui oleks võinud arvata, oleksin võinud nii mõndagi ja omalt poolt lihtsalt üle korrata. tõesti, seisame Euroopas praegu ristteel. peame otsustama, kuhu minna, võime jätkata nii nagu varem ja ajada selle laeva karile seitsekümmend aastat äh, on Schumanni deklaratsioonist möödunud. nüüd me võime hoopis uue kursi valida oma laevale. inimesed, äh, kes on poliitikaga kauged, on äh, näidanud üles üüratud solidaarsust, ühendanud oma jõud, aga liikmesriigid lihtsalt nädalate kaupa tammuvad ühe koha peal. Need inimesed, kes ühiskonna on elus hoidnud, peavad maksma selle eest rasket hinda avalikke teenuseid vähendatakse, palgad, palkasid kärbitakse, taristu on ebapiisav. Needsamad töötajad, härra Weber, neid me peaksime tänama. ja mitte ainult tänama ilusate sõnadega, vaid pakkuma neile paremaid elutingimusi ning töötingimusi. me pakume ähm, miljoneid laenudena aga kui need võlad üha suurenevad ja mis siis saab? Neid äh, laenu tuleb, peab hakkama ju tagasi maksma. siis tekib meil võib-olla uus võlakriis, mida siis komisjon teeb, kas komisjon jälle soovitab, et me hakkame avalikke teenuseid, tervishoiuteenuseid, taristut äh, kärpima pensioniiga tõstma ja nii edasi. Need, kes koroonakriisi eest kõige raskemat hinda on maksnud, peavad nüüdki edaspidi seisma silmitsi aastakümnete pikkuse kärpeajastuga. ning ähm, avalike teenuste erastamisega avalik taristu kannatab ja nii edasi ja nii edasi. Euroopa peaks äh, keskenduma digitaliseerimisele, keskkonnakaitsele ning äh, me peaksime majandus- ning kasvupakti jätma sinnapaika. peaksime erastamise peatama. ja me kõik äh, oleme küsinud, milline peaks olema majanduse elavdamine, kuidas seda majandust hakatakse taastama. komisjonile on antud äh, see ebameeldiv ülesanne, võimatu probleem lahendada tegemist on tõeliselt raske poliitilise pah-, pähkliga, meil on vaja vägagi julget poliitilist eelarvet äh, ühelt poolt ja teiselt poolt oleks meil vaja tõelisi omavahendeid Euroopa digimaksu või finantstehingumaksu kaudu ning äh, meil oleks vaja ka sissetulekuid, mis tulevad jõukuse maksult maksma peavad need üks protsent inimesi, ettevõtteid, kes on ähm, Euroopas kõige jõukamad. selle asemel aga pakutakse välja sinna äh, majanduse elavdamise fondist, taastamise fondist, sellest räägitakse äärmiselt ähmaselt, räägitakse toetustest või laenudest, ma täpselt ei saanud aru, kuidas seda korralikult äh, tegelikult ellu kavatsetakse viia, kui tegemist tõesti on laenudega, siis ma tahaksin veel kord juhtida tähelepanu sellega, et võib tekkida uus võlakriis. koroona võlakirjad oleksid olnud äh, suurepärane lahendus, kuidas aidata meil kriisist välja tulla. ning ähm, kasutada riigi rahastust äh, majanduse elavdamise meetmeteks. aga paistab, et praegu ei olda piisavalt julged selleks. nii et me peame siis otsustama, kas meid ootavad ees kärped või meid ootab ees solidaarsus. meie fraktsioon on otsustanud, et koos Euroopa rahvaga tahame meie solidaarsuse teed käia. suur tänu mitteühinenud liikmete nimel, härra Castaldo. tänan, president, presidendid, kolleegid aeg on tasuta, kuid äh, sel pole hinda aega ei saa kuidagi säilitada, aega võib aga kulutada, kui aeg on aga kaotatud, siis ei saa enam tagasi tulla. aeg nende nelja instrumendi osas, ainult üks on otsustav, majanduse taaskäivitamise fond. kui meil ei ole ka piisavalt ressursse, kui me seda kiiresti ei käivita, ei tule sellest tulu mõtleme mitmeaastasele eelarvele, et peame selgitama proua von der Leyen, kuidas, kuidas tulevat ette näha ei saa, saab nõuda nendelt riikidelt, kes on kõige rohkem kannatanud, et nad rohkem sisse maksaksid. uusi omavahendeid on vaja, digikolossid, finantstehingud, selleks, et meil võiks olla suur taastamise kaav, tagastamatu abi, meil on vaja vaprust, kiiresti tegutseda, täpselt samamoodi, nagu teevad seda arstid igapäevased, teie valikud ja teie tegemata valikud, nendest sõltuvad elud. meil ei ole enam aega egoismile, kui me tõesti tahame ühtselt sellest kriisist välja tulla. on tulnud ka tõehetk. suur tänu ja selle vooru lõpuks äh, anname sõna veel kord härra Michelile, kes lisaks veel paar mõtet. Teil on sõna. Le... suur tänu väga lühidalt tahaksin tänada nende sõnumite eest ja vaid lühidalt tahtsin öelda järgmist, esiteks, mida ka ei öeldaks, ekstremistid, kriitikud, populistid, demagoogid, kes räägivad Euroopast, mida nad ka ei ütleks, Euroopal on olnud enneolematu lisandväärtus, rääkides jõukusest, humaansusest, õigusest, vabadustest seda peame pidevalt meelde tuletama, seda, mis on Euroopa saavutused, Euroopa aki, vaatamata kogu demagoogiale. teiseks, te kõik ütlesite seda oma sõnadega, oma lähenemisega, meie, meie ees on otsustav hetk, ehk siis te-, see terve põlvkonna va-, vastutus olla olukorra kõrgusel, härra Veeber, ma olen nõus teiega ei ole hetk praegu ebaausaks konkurentsiks. Euroopa institutsioonid on demokraatlikud, Euroopa Parlament esindab otseselt Euroopa Liidu kodanikke ning liikmesriikide valitsused peavad igal nädalal kandma oma poliitilist vastutust. seda legitiimsust tuleb austada ning loomulikult komisjon peab olema liikuma panevaks jõuks, mis paneb liikuma kogu Euroopa tegevuse ja mina omalt poolt koos ülemkogu kolleegidega teeme kõik selleks, et meil ei oleks mitte tühjad sõnad, institutsionaalne arutelu, aga et me tõesti kääriksime käised ja teeksime nii, et kõik need teemad, mis on laual, leiaksid lahenduse, kui palju, millised summad MFF-ile, taaskäivitamise fondile, kuidas rahastame, kuidas alustame taas, millised on olukorrad laenudega, garantiidega kuidas teha nii, et see kõik on toeks Euroopa kodanikele, mida teeme digiagendaga, kliimaagendaga, sest varasemad probleemid ei ole kuhugi kadunud. me peame leidma lootuse, sest Euroopa on seda näidanud, meil on anded, meil on tarkus, meie peamiseks ressursiks on Euroopa kodanikud ja seega meie vastutus on olla olukorra kõrgusel ja ma võtan vastu sirutatud käe Euroopa Parlamendi poolt ja annan lubaduse, et teeme teiega tihedalt koostööd ja teeme nii, et saame hakkama edukalt nende väljakutsetega. suur tänu üle, ülemkogu eesistujale ja jätkame arutelu, sõna saab härra Mures, on poolteist minutit. aitäh, härra president, head kolleegid. alates kriisi algusest vaitas Euroopa Liit seal, kus seda abi oli vaja me aitasime arste, meditsiinipersonali äh, seal, kus seda kõige rohkem oli vaja, meditsiinivahendeid jagada nendesse riikidesse, kus seda kõige rohkem oli vaja. ning su-, Euroopa Liidu äh, vahendeid on võimalik suunata kõige paindlikumal viisil sinna, äh, kuhu seda kriisi järel on kõige rohkem vaja. komisjon pakkus välja meetmed, parlament nõustus ning nüüd on meil vaja teha otsuseid ning parimate otsuste jaoks peavad olema kaasatud kõik Euroopa Liidu institutsioonid parlamendisaadikud tulevad kokku kõikidest äh, piirkondadest, nad on lähedal kodanikele, nad teavad, milline on olukord koha peal ning seetõttu me ütlemegi, et Euroopa Parlament peab olema seotud taastumisfondi loomisel. Euroopa Parlament peab olema kaasatud planeerimise, vastuvõtmise ning rakendamise etappides, sest me arvame, et see muudab taastumisfondi paremaks. kõikjal maailmas teeb valitsus eelarve ettepaneku ning parlament võtab selle vastu. täna võtame vastu viie fraktsiooni nimel otsuse, mis esindab suurt enamust, et võetakse vastu ambitsioonikas fond, mis tõepoolest muudab olukorda koha peal ning me ei taha suurendada liikmesriikide koormust. me tahame tõsiseltvõetavat tagasimaksete plaani ning me ei taha suurendada nende koormust, me oleme valmis äh, sellele tuginedes töötama ning me oleme valmis töötama ka tulevase mitmeaastase finantsraamistiku nimel, mis ei äh, jäta unarusse neid prioriteete, mis meil olid enne kriisi, aitäh. aitäh, härra Muresson ja nüüd äh, kolleeg Ertug, palun suur aitäh, härra president! proua komisjoni president, kolleegid! alustuseks avaldaksin tänu neile paljudele arstidele, õdedele, hooldustöötajatele ning kõikidele nendele lapsevanematele, kes on pidanud hoolitsema oma laste eest kodus, neid õpetama kodus. kõigile neile vanematele, kellel ei ole võib-olla suurt aeda, me oleme tänuvõlgu kõikidele neile lapsevanematele. mis puudutab sotsiaalset distantsi hoidmist, siis praegu on meie jaoks olulisem kui kunagi varem tegutseda õlg õla kõrval. liikmesriigid peavad märkimisväärselt rohkem raha panustama kui varem arvestades selle kriisi ulatust. seega meil on vaja vähemalt kaheprotsendist ülemmäära. Need eesmärgid, mida te olete kirjeldanud, peavad tulema koos vajalike vahenditega Te rääkisite uutest investeeringutest äh, mobiilsusesse ning tehisintellekti, kõikidesse nendesse valdkondadesse, millest te rääkisite, ning ma tõepoolest tahaksin tänada komisjoni selle eest, mida nad täna oma suunistega avaldasid, nad kutsuvad üles piire järk-järgult avama, toetama turismi. ma arvan, et need suunised aitavad meil liikuda edasi ning alustada taastumisprotsessi ning ma soovin kõigile palju edu! aitäh, härra Erdog ning äh, progressione. me võitleme selle epideemia kõrvaldamiseks ning oleme samal ajal silmitsi äh, viimase saja aasta suurima majanduskriisiga. sellest kriisist väljumiseks on meil vaja mobiliseerida suurel hulgal äh, avaliku sektori investeeringuid kahjuks äh, meie liikmesriigid, mis on väljunud eurokriisist, on liiga koormatud selleks, et neid investeeringuid teha. seetõttu on lahendus järgmine. Euroopa võtab selle väljakutse äh, endale kanda ning rakendab nii-öelda Schumanni plaani, kui ma võin seda nii nimetada. parlament teeb ettepaneku, et Euroopa Komisjon äh, koostab kahetriljonilise taastumispaketi, millest, mida rahastatakse taastumisvõlakirjadega, mis võimaldab meil investeerida rohelisse kokkuleppesse, meditsiinivaldkonda ning kõikidesse meie Euroopa Liidu kodanike prioriteetidesse. oluline küsimus on selles, et kuidas me seda kava rahastame parlamendi viis fraktsiooni pakuvad liikmesriikidele kokkulepet. me ütleme, et me tõepoolest mõistame, et te olete praegu koormatud, teil on raske panustada omalt poolt. seetõttu need pikaajalised laenud, mille, need tuleb maksta oma vahenditest, uutest vahenditest, nende arvelt, kes tegelevad maksupettusega, digiettevõtted, kes ei maksa makse seal, kus nad peaksid neid maksma, suured saastajad, mis peavad makse maksma. see kava on majanduslikult mõistlik, meil on vaja neid investeeringuid, see on ka poliitiliselt saavutatav, nagu te näete seda homme, kui me hääled kokku loeme. ning on täiesti võimalik luua ambitsioonikas kava sest meie kodanikud soovivad head investeerimisvahendit tulevikku ning meil on võimalik see investeerimisvahend luua. seitsekümmend aastat tagasi, head kolleegid, ütles Robert Schumann, et me peame Euroopa Liidu muutma konkreetseks. see on aeg võtta neid konkreetseid ja ambitsioonikaid samme selleks, et edasi liikuda. aitäh! aitäh, härra Garicano! ning äh, pooleteiseks minutiks. Äh, suur tänu, president, Euroopa Liidu omavahendid on tegelikult äh, liikmesriikide vahendid, mis tulevad käibemaksust, RKT-st ja uued omavahendid, millest praegu räägitakse, on hetkel lobide pantvangis. me ei saa, peame mõtlema uutele omavahenditele mis ei tooks aga kodanikele kaasa uusi makse. järgmine finantsraamistik, millel peab tuginema Euroopa solidaarsus, annab äh, tulemuseks ressursside kaotuse mõnedele. riigid, mõned riigid äh, juba iseenesest äh, rahastavad enda majandusi uued vahendid, kaasa arvatud taaskäivitamise fond, sunnivad riike, mis on juba niigi võlgades veegi suurematesse võlgadesse sattuma ning süütud kodanikud kannatavad. lepingud keelavad Euroopa keskpankadel oma rolli täita, kuid kodanikud, kes ei ole saanud käia tööl, kes siis eh, tegelikult annab need sissetulekud, millest võlga maksta kolleegid, president, Euroopa Liit ei saa ainult rääk-, rääkida loosungites. kui me ei reformi lepinguid ega keskpanga mandaati, siis kokkuvõttes jäävadki meil ikka loosungid ning Euroopa Liit ei saavuta ühtegi eesmärki, isegi mitte tagasihoidlikkusest. paljud kodanikud on lihtsalt hüljatud. suur tänu, kolleeg Donato ning kolleeg Aikaut. And... suur tänu, president, aitäh kõikidele, kuulsime, et meil on vaja enneolematuid samme, et me oleme tõsises kriisis, mida ei ole varem näinud. nüüd on meil aga vaja lahendusi ja liiga sageli on Euroopa andnud liiga palju lubadusi ja liiga vähe teinud, kui jutuks on solidaarsus ja abi üksteisele ja seekord ei saa me seda korrata, kindlasti ei saa me plaane edasi lükata nädal nädala haaval ja ootused pidevalt kasvavad. nii et me ootame plaani ning Euroopa Parlamendina tahame olla liidriks, me tahame näidata, et meil on viis fraktsiooni, kes erindavad äh, poliitilise spektri erinevaid osasid, et me pakume välja lahendusi. Rumeenia liikmed, Saksamaa liikmed, Itaalia liikmed, Hollandi liikmed on seda juba toetanud, Hispaania, Belgia liikmed, see näitab et me saame oma erimeelsused ületada ja et me saame leida lahendusi, millel on sisu, mis on poliitiliselt mõttekad, majanduslikult mõttekad. meie ettepanek on võlakirjad ja nende võlakirjadega on võimalik finantseerida taaskäivitamist ja taaskäivitamise fondi. me ei taha tagasi minna tavapärase business as usual juurde. me tahame, et see, need kaetaks omavahenditest ja omavahendid ei puuduta mitte ainult intresse, vaid ka tagasimakseid. see on tõeline mutualiseerimine. investeeringud digimajandusse ja uude rohelisse tegevuskavasse on vajalikud ja kui me mõtleme kõiki programme, mida demokraatlikult on vaja kontrollida, me peame täitma Pariisi kokku leppeid, soolise võrdõiguslikkuse eesmärke, me peame vahendeid suut-, suundama nendele inimestele, on kõige rohkem kriisis kannatanud, kes kannatavad vaesuse all, kaitsma naisi, töötajaid, tarbijaid, peresid. ja ütleme ka seda, et riigiabi reeglid peavad olema ühtsed ja komisjon, te pik-, olete pikendanud tingimusteta riigiabi aasta lõpuni, see on halb signaal tehkem nii, et me ühendame rahalised vahendid, liigume samas suunas ja tõesti taandame, taastame majanduse ja tugevdame seda. suur tänu, kolleeg Aikaut. ja nüüd kolleeg Fidanza. president, peame rääkima tõtt liiga paljud ettevõtted on sulgemise ohus, sotsiaalne katastroof on tulemas, Euroopa Liit on jäänud hiljaks. oma elevandiluust tornis räägite miljarditest, mida ei tule ja Euroopa on ohus nende pärast, kes ei taha avaldada survet Euroopa Keskpangale. liiga vähe, liiga hilja ja liiga suur ebaselgus on Euroopa stabiilsusmehhanismi tuleviku osas, meil on otsekohe vaja taaskäivitamise fondi, tagastamatut abi, me ei taha enam rohkem laene, millest Euroop-, millega on Euroopa muudetud pandimajaks. omavahendid on vajalikud, veebihiiglastelt tuleb nõuda rohkemalt, tuleb nõuda rohkem nendelt, kes ei austa meie äh, reegleid, meil on vaja uusi, meil ei ole enam vaja uusi makse VKE-dele, selleks, et ületada see kriis, on meil vaja täiesti uut Euroopat ja me ei pea kaitsma kangekaelselt eilset Euroopat. suur tänu, kolleeg Fidanza ja nüüd härra Omarži. president, suur tänu. me ei saa siin tänases arutelus jätta rääkimata Saksa põhiseaduskohtu otsusest. Nad on võtnud endale õiguse asendada Euroopa Liidu kohus. see otsus on äärmiselt tõsine. ükski Euroopa riik ega rahvas ei saa nõustuda sellega, et Euroopa õigus dikteerib nüüd mõne teise riigi konstitutsiooniline kohus, kas homme siis iga Euroopa Liidu õigusakti puhul peame nüüd ära ootama kakskümmend seitse kohtuotsust liikmesriikidest. kui me sellega nõustuksime, kolleegid, siis tähendaks see seda, et äh, on kätte jõudnud Euroopa Liidu lõpu algus. Euroopa Liidul on vaja uut suurt täis, taaskäivitamise kava, solidaarsust, mis on suunatud ühtekuuluvusele. Euroopal on vaja ka Euroopa Keskpanka, mis on tõesti Euroopa Keskpanka ja mitte panka, mida tahetakse allutada Berliini soovidele. enne ülemkogu on üritatud taaskäivitamist pidurdada, see on lubamatu. keegi ei saa sellega nõustuda, isegi mitte Angela Merkel, kes peab praegusele kahemõttelusele tegema lõpu ja seepärast kutsume ülemkogu üles see kohtuotsus kõrvale lükata selgelt ning täitkem tänast, tänase resolutsiooni põhimõtteid. suur tänu, kolleeg Omarše, härra Putšemank, ikka sama. Euroopa Liit võib muutuda palju nõrgemaks projektiks kodanike jaoks, kui Euroopa Liit ei suuda pakkuda lahendusi. Need lahendused peavad olema majanduslikud, aga ka sotsiaalset laadi. kui majandus muutub nõrgemaks, kasutatakse äh, ressursse ja äh, tekib võlg. aga kui inimõigused vähenevad, inimõigused kahanevad, kes siis selle arve kinni maksab? inimõigused on Euroopas täna rohkem ohus kui eile. ja meil on endiselt poliitvange, kes tuleks kohe vabadusse lasta. Julian Assange ja Kataloni sõltumatuse eest võitlejad. Amnesty International kutsub jälle kord üles Jerry Gushari ja Georgi Sanchez'e vabastamisele. kas Euroopa Liidul on plaan kuidas päästa demokraatiat, kui demokraatia on äh, kannatada saanud. suur tänu, kolleeg Puigdemoni Kahtsamaho ja nüüd äh, kolleeg Ferber, üks minut ja kolmkümmend sekundit. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid kui asuda ehitama maja, siis ei äh, alustata tavaliselt äh, sellega, et äh, valitakse katusekivide värv. kõigepealt räägitakse vundamendist, tagatakse see, et vundament oleks paigas. mina tahaksin teada, mis on Euroopa Liidu lisaväärtus, mida me saame pakkuda lisaks liikmesriikide tehtud algatustele et ei tekiks mingisuguseid vastuolusid, et asjad omavahel kokku sobiksid. sellele peaksime me keskenduma ja äh, siis peaksime rääkima sellest, millised on vahendid, millest me siin räägime. me oleme rääkinud nendest teemadest äh, aastaid, ma olen kuulnud nendest teemadest äh, juba aastaid ja ma ei kujuta ette, et maksuametnikud suudaksid tagada äh, Euroopa tulevikku. meil ei saa olla üksikute liikmesriikidega äh, süsteemi, finantstehingumaksu, sealt me ei saa oma vahendeid piisavalt. me peame vaatama, kui palju rahasid me saame anda tingimusteta liikmesriikidele nii kiiresti kui vähegi võimalik. aga kallid kolleegid me peame tegutsema kiiresti äh, ning asjakohaselt ning selle üle peaksime otsustama täna ja mitte millegi enama üle. ja nüüd saab sõna kolleeg Kardia Saval Rubial. suur tänu, lugupeetud president. selle resolutsiooni ettepaneku läbirääkimised olid üsna suureks väljakutseks meie jaoks lõpuks siiski jõudsime kokkuleppele ja ma tahaksin tänada kõiki, kes läbirääkimistel osalesid ning konstrit-, konstruktiivselt tööd tegid. saavutasime ühise eele, eesmärgi, Euroopa ideaalid jäid ausse ning äh, me päästame sellega inimesi aga meil on ka väga selge sõnum, sõnum nõukogule. kui Euroopa Parlament on suutnud äh, viis fraktsiooni koguda selle resolutsiooni ettepaneku taha, siis peaks äh, tegelikult just sedasama suutma nõukogu. minu sõnum komisjonile oleks, et ärge kartke suurte summade vabastamist, sellepärast et eh, Euroopa Parlament on valmis teid toetama. meil on vaja ambitsioonikat tulevikule suunatud poliitilist eh, kava, me räägime siin kahest triljonist eurost selleks, et eh, nõudlust suurendada, et meie ühiskonna ja majanduse mudeleid muuta. meil on vaja uut maksusüsteemi ja meil on vaja seda kiiresti aga me peame asjad korralikult läbi mõtlema, me saame seda teha ainult ühe korra ja me peame kohe õige lahenduse välja töötama. ja me ei saa leppida sellega, et erakorralised olukorrad, erakorralist, erakorraliste elukord, olukorda tuuakse ettekäändeks äh, kohustustest kõrvalehiilimiseks, me ei kavatse teha enam samu vigu nagu varem, me kavatseme päästa inimesed ja nende elatise äh, ja püüelda oma eesmärkide poole. suur tänu, proua Kardia Zabar-Rubjal, kolleeg Sejourne, palun. ma siiski ei jäänud päris rahule kuulates Ursula von der Leyenit ja tema ettepanekuid. Kuu aega tagasi, head kolleegid, Euroopa Parlament võttis vastu suure enamusega resolutsiooni, mis puudutas ähm, Covid üheksateistkümmet ja võtsime vastutuse. me tegime solidaarsusest otsustava tingimuse selleks, et Euroopa Liit oleks nende väljakutsete kõrgusel ja suudaks appi tulla kõikidele eurooplastele. solidaarsus on kindel nõue, siinsamas täiskogu saalis äh, avaldasin ise heameelt selle resolutsiooni üle sest Euroopa Parlament tõepoolest kuulas Euroopa rahvaid ja sellepärast, et resolutsioonis toodi välja praktilisi lahendusi nõukogule ja paraku äh, proua von der Leyen sõnavõtus ja, ja ülemkogu eesistuja sõnavõtus ma ei leidnud neid põhimõtteid. ma räägin kõigepealt solidaarsusest ja seda puudutas meie soli-, resolutsioon äh,, ülemkogu ka rõhutas seda teemat ja ma tuleksin Robert Schumanni sõnade juurde, Euroopa on solidaarsuse küsimus, kuid Euroopa on eelkõige reaalne solidaarsus, sellest sõltub Euroopa. reaalne solidaarsus tähendab seda, et need riigid, kes on kõige rohkem koroonaviiruse all kannatanud, äh, teiseks äh, laenud, ülekanded, ma ei saanud proua, proua von der Leyenist päriselt aru, reaalne solidaarsus tähendab ka see, ka taaskäivitamist mis oleks ootuste kõrgusel, Euroopa suveräänsus, võlakirjad, reaalne solidaarsus, see on ka uued omavahendid ja jällegi ma ei kuulnud kuigi palju selgitusi selle kohta, mis nendest uutest omavahenditest ikkagi saab. tahaksin öelda nõukogule ja komisjonile, teie käed ei tohiks väriseda, teie käsi ei tohi praegu väriseda, teid vaadatakse Teid vaatavad kolleegid liikmesriikides, parlamentides, kodanikud Äh, Euroopa Parlament mõistab, et olukord ei ole lihtne, et me peame töötama lahenduste nimel, kuid me siin täiskogu saalis teame ka, et äh, ajalugu on karm kohtunik ning äh, nõrkused ja reetmised jäävad meelde. tänu, härra Sirune. ja nüüd äh, aitäh. suur tänu president, daamid ja härrad. kui see kriis on meile midagi õpetanud, siis seda, et Euroopa Liit ei ole kriisijuhtija. kriisipiirkonnad olid äh, lokaalsed, nendega tegelesid regionaalsed kohalikud ametivõimud, tekkis automaatne solidaarsus piirideüleselt, kriisi juhiti hästi, kuid nüüd tahate kasutada ühiselt suuri rahasummasid selleks, et hakata tegeleda piiriüleste küsimustega ähm,. räägitakse arvudest, kuid äh, riikide võlakoormad ei kasva mitte kolmkümmend, vaid sada protsenti, saja protsendini RKT-st. ja see viib suuremate võlgadeni ning selle eest maksavad meie lapsed see on probleem, äh, kui härra, seda mainis ka proua von der Leyen, kui me tõesti tahame, et meie lapsed selle eest maksaksid, siis äh, äh, komisjoni president peaks kõigepealt lapsed laskma kooli tagasi minna. suur tänu, kolleeg Andreesen. aitäh. on algamas suurim kriis pärast teist maailmasõda, miljonid eurooplased kardavad tulevikku nad on vaesumas, haigestumas või haigestunud. kõige vaesemad on kõige rohkem kannatanud, äh, Lõuna-Euroopa kannatab rohkem kui Põhja-Euroopa, kuid kui Euroopa lõheneb selle kriisi tulemusena, siis kaotame kõik. ja seepärast peame olema vaprad oma tegevustes, seepärast peame parlamendi poolt saatma jõulise sõnumi, see on hea, meie resolutsioon on hea selle, sellel eesmärgil me ei saa korrata mineviku vigu, me ei taha kärpeid ja kokkuhoiukavasid, erastamise asemel investeerigem meie tervishoiusüsteemidesse, reostumise asemel ehm, edendagem kliimapoliitikat, meil on vaja ka struktuurid, poliitikad, mis on tugevad, proua von der Leyen, me ei taha lahendust, mis suur, suunaks rohkem raha äh, kahe aasta jooksul ja siis äh, võetaks need, need vahendid tagasi, me ei taha niimoodi kriisi lahendada. suur tänu ja nüüd kolleeg Runka. suur tänu, daamid ja härrad. pandeemia draama võib paradoksaalsel moel meid edasi viia. see võib äh, käivitada mõt-, mõtted selle üle, mis on Euroopa Liidus olnud valesti, see on suurepärane võimalus äh, võidelda maksupettustega Euroopa Liidus. me peaksime mõtlema ka riigi abile, on suured erinevused riikide vahel. see kahjustab meie siseturgu. me peame maksuparadiisidest loobuma ning tagasimaksetest, sest see on äh, suur ressurss, mida kasutada. meil on ka nüüd võimalus pakkuda toetusi ja laene, kuid ärgem unustagem ühtekuuluvust, ärgem unustagem transpordisektorit, meie VKE-sid ja põllumajandust, ka see on tuleviku edu pandiks. suur aitäh! kolleeg Žonka ning äh, proua Kontuura järgmiseks. suur aitäh, härra president. seitsekümmend aastat tagasi ütles Robert Schuman, et Euroopat ei ole võimalik äh, luua ühtse struktuuri ja ühe käeviipega, vaid et see tuleb ehitada üles samm sammu haaval, üks saavutus teise järel, de facto solidaarsuse abil ning minu meelest on Schumani öeldu täna päevakajalisem kui kunagi varem. me seisame ristteel. ja me peame siinkohal valima solidaarsuse. vastasel juhul me avastame, et viimase seitsmekümne aasta jooksul saavutatu on ohus. loomulikult on riiklikud prioriteedid ja huvid, mis on kaalul on oht, et tekib võitlus, kes on tugevaim ellujääja, aga me peame selle lõpetama, me peame välja selgitama, kuidas luua tõeline taastumisplaan, mis toob kasu neile, kes seda tõepoolest vajavad ja toob seda täiendavate vahenditega. me peame tagama, et rikkad ei ole need, kes ütlevad teistele, mida tegema peab meil on vaja tõelist demokraatiat, kus Euroopa Parlamendil on täielik sõnaõigus ning niimoodi kasutame me, saavutame me taastumise. suur tänu, president, kolleegid. ma, taaskäivitamise fond on otsustava tähtsusega majanduse taaskäivitamiseks, see peab suutma välja anda võlakirju, rahastama ennast turgudelt ning olema vähemalt äh, tuhande viiesaja või kahe tuhande miljardi euro suurune, kuid eelkõige peab ta abistama äh, ettevõtteid tagastamata abi näol, mitte ainult laenude näol. Euroopa Liidu eelarvet tuleb kasutada garantiina ning samuti tuleb kasutada Euroopa üleseid makse Ähm, finantssüsteemidele, suurtele ettevõtetele, kuid eelkõige on vaja seda kõike teha kiiresti, ilma pikkade läbirääkimisteta ning samuti on finantsperspektiivi muuta vaja selleks, et uues olukorras hakkama saada. meie, meie ettepanek on Covidi indeksi kasutamine vahendite andmisel, ehk see oleks kriteerium, mille põhisel et antaks vahendeid kõige rohkem kannatanud piirkondadele. kaasfinants-, kaasfinantseerimise määr võiks olla kuni üheksakümmend, üheksakümmend viis protsenti seal, kus vajalik. Euroopa ajalugu on meile näidanud, et igast kriisist võib saada võimalus, kui me seda korralikult haldame. täna, seitsekümmend aastat pärast Schumanni deklaratsiooni on meil võimalus, on meil kohustus ja eelkõige au enneolematu lahendus leida kõikide meie kodanike jaoks ehk teiste sõnadega ühendada Euroopa, näidake maailmale, mida suudame koos saavutada, tänan. aitäh, proua Begin ja poolteist minutit saab sõna härra Niibler. proua Niibler, suur aitäh. komisjoni president, kolleegid, härra asepresident koroonakriisi tagajärjed on ajalooline väljakutse. midagi, millega mitmeaastane finantsraamistik ning taastumisfond peavad toime tulema. mõned märkused minu poolt. me ei tohiks äh, vahetult pärast kriisi lõppu äh, seda unustada digitaalne teadustöö, innovatsioon, teadustöö, kõik need juhtisid rohelist kokkulepet ning just neid peame eriti toetama koroonakriisi tõttu. teiseks, taasülesehitamine peab olema seotud uue eelarvega. seda ei tohiks kasutada ära selleks, et liikmesriigid saavad lihtsalt eelarveauke täita. seda tuleb kasutada selleks, et taaselustada majandus. kolmandaks selle toimumise tagamiseks on meil vaja läbipaistvust ning demokraatlikku õigust teostada parlamentaarset järelevalvet, kui asi puudutab nende fondide kasutamist. ma saan aru, et meil on vaja paindlikku ning kiiret tegutsemist kriisi ajal. kuid just eriti kriisi ajal on minu meelest oluline, arvestades neid summasid, millest me räägime, et meil on demokraatlik parlamentaarne järelevalve selle osas, kuidas neid fonde kasutatakse ning välja makstakse. seega minu ettepanek nõukogule ning komisjonile oleks see, et palun tagage, et parlament saaks osaleda ning seda täieõiguslikult, aitäh. aitäh, proua Niibler ning poolteist minutit saab sõna härra Fernandes. suur aitäh. suur aitäh, härra president. komisjon pidi esitama ettepanek ettepaneku uuendada mitmeaastast finantsraamistikku ning luua äh, võimas taastamisfond kuuendal mail, kuid komisjon seda äh, kuuendal mail siiski ei teinud. nüüd öeldakse meile, et lõplikku ettepanekut ei tule enne kuu lõppu. ja see on lihtsalt vastuvõetamatu parlament võttis vastu peaaegu ük-, ühehäälse otsuse, mis kutsus üles kiiresti tegutsema, kutsus üles Euroopa-meelsele solidaarsele tegutsemisele. see kutsus üles looma taastumisfondi, mis koosneb vähemalt kahest triljonist eurost ning mida rahastatakse äh, ähm, liidu emiteeritud võlgadest ning ähm, majanduslikest ülekannetest ning ma rõhutan, parlament ütles ka seda, et komisjon peaks hoiduma esitamast ettepanekuid, kus on mingisugused äh, suvalised numbrid või kordajad ja mingisugused suvalised äh, eksitavad äh, numbrid. Euroopa Parlament on ühiselt valmis toetama komisjoni, pidama läbirääkimisi nõukoguga. üritame jäljendada siin eelmise koosseisu häid töömeetodeid suur aitäh, kolleeg Fernandes ning kaheks minutiks saab sõna härra Verhofstadt. I have to tell you that uh, after the intervention of uh, Mrs van der Leyen pärast äh, proua van der Laieri sõnavõttu pean tunnistama, et äh, asju aetakse siin nii nagu tavaliselt paraku. ma loodan, et ma eksin. olen näinud ka, näinud ka esimesi dokumente, mis ringlesid Euroopa Komisjonis ja tõesti, nii nagu tavaliselt, kõik on nii nagu tavaliselt. lihtsalt äh, uus, vanad asjad ümber pakendatuna, kordajad, kordajad, mida me oleme näinud, nelikümmend viis on kordajaks. isegi Jeesus Uues Testamendis ei suutnud neljakümne viiest kordajat kasutada siis, kui ta äh, kalu kordajaga suurendas. ja jah, nii see ikka on bürokraatlikus süsteemis täpselt nii bürokraatia toimib ikka ja alati. proua von der Leyen räägitas, rääkis jälle, kuidas me seda teeme, liikmesriigid peavad pakkuma rohkem tagatisi ja nii edasi ja nii edasi. ei, ei, kõikides liikmesriikides on defitsiit, eelarve puudujääk, kõikidel liikmesriikidel on riigivõlg, me ei saa liikmesriikide panust suurendada, nõuda suuremaid tagatisi tulevikus. see, mida meil on vaja, on uued vahendid, oma vahendid see ei ole mingisugune imeasi, mingisugune leiutis. Euroopa Liidu rahastamine on alati olnud omavahendite põhine, käibemaksupõhine, tollimaksude tühine, meie oleme teinud ettepaneku digimaksu kohta ja teiste maksude kohta, näiteks äh, keskkonnasaastemaks ja nii edasi ja nii edasi. ja Margaret äh, Thatcheril äh, erandeid pakkudes kaheksakümnendatel sellised tavalised rahastamismoodused peatati ja hakati liikmesriikide panuseid küsima. aga nüüd aitab, aitab, me peame rahastama oma vahenditest Euroopa Liidu tegevust. nii et probleem ei ole peamiselt selles, kuhu rahasid suunata, poliitikas on see kerge ülesanne. kõige olulisem on hoopis see, et kuidas me seda rahastame ja volinik äh, Šefčovitš nõudke uusi lahendusi, nii nagu meie oleme oma resolutsiooni ettepanekus äh, kirjeldanud seda. suur tänu, kolleeg Verhofstadt ja poolteist minutit kolleeg Rinaldi. tänan, president, tohutult palju sõnu on teinud Euroopa Liit, rääkides sellest, kuidas kavatsetakse võidelda majanduskriisiga ja pandeemiaga. ainus hiir, mille elevant on suutnud sünnitada, on Euroopa stabiilsusmehhanism. see on äärmiselt ebapiisav ning äh, see on suunatud ainult äh, tervishoiusektorile ning äh, selles on endiselt eelhoiatussüsteem, nagu selles otsustas, otsustas, seda otsustas Eurogrupp kaheksandal mail. aga mida teame praegu taaskäivitamise fondist, kas, kas see tagab ka tagastamatu abi? Euroopa Liidu eelarve, mis on üks koma null koma seitse protsenti RKT-st, RKT kas kavatsetakse suurendada liikmesriikide panuseid, kahekümne üheksandal aprillil volinik Jourova ütles, et esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks hakkab see toimima. ka isegi kui taaskäivitamise fond kasutab Junckeri poolt äh, kasutatud meetodit aastal kaks tuhat neliteist, mis puudutas ka kolmesadat miljardit eurot ja mis tegelikult kunagi ei sündinud, siis see saab olema kahvatu Euroopa stabiilsusmehhanismi koopia. arutatakse, milliseid finantsinstrumente kasutatakse, raisatakse väärtuslikku aega ning samas ettevõtted ja kodanikud on surutud põlvini, me oleme olukorras, mida võib võrrelda sõjaga, kuid endiselt äh, mõeldakse, milliseid, millised vahendeid vastaksid lepingutes ja määrustes äh, rahuaja nõuetele, kõigepealt mõtleme, et meil on tegemist praegu va-, varemetega, mõelge, mõelge mm, Euroopa Keskpanga sekkumisele. suur tänu, kolleeg Rinaldi ning üheks minutiks saab sõna kolleeg Kormo. kolleegid, nagu teate, me teame, eelarve ei ole kunagi ainult raamatupidamisküsimus, eelkõige poliitiline küsimus ja kriisi ajal on eelarve eh, eelkõige see, millest sõltuvad kõik teised küsimused. pandeemia olukorras Euroopa poliitikat iseloomustab see, et meil puuduvad omavahendid, meie käed on seotud me ei suuda selliselt tegutseda, ükski meie parlamendi liige ei tohiks äh, nõustuda sellise demokraatia äravõtmisega. Euroopa ei saa olla eelarve osas kääbus, meil on vaja omavahendeid, see tähendab seda, et meil on vaja poliitilisi vahendeid selleks, et hakkama saada praeguste üleskutset, väljakutsetega, milleks on kliimaprobleemid, sotsiaalne kriis ning meie majanduse ümberkujundamine, meil on vaja omavahendeid selleks, et rahastada äh, ülesehitamine, meil on maksuõiglust samuti vaja, tuleb maksustada finantstehinguid ja CO kahte. kas Euroopa Liit soovib eksisteerida maailma areenil selleks, et, et meil, et kas me suudame õiglase ülemineku tagada ilma omavahendite, vastus on ei. suur tänu, härra Gormand. järgmisena üheks minutiks kolleeg Tšambatski suur tänu, president, volinik, kolleegid, on selge, et Hiina viirusega seotud kriis eeldab finantsraamistiku restruktureerimist. aga seda ei tohiks teha maksumaksjate arvelt. me kuuleme siin palju imelikke mõtteid, uusi makse tahetakse kehtestada, me ei ole sellega nõus me tahame vähendada bürokraatiat äh, rahvusriikide Euroopa tasandil, on palju äh, imelikke ideid äh,, roheline kokkulepe ja nii edasi, kõik see hävitab töökohti Ida-Euroopas, roheline kokkulepe on otseselt Hiina huvides. tööstusi ja suunatakse ka edaspidi Hiinasse, seda me peame ära hoidma selle asemel, et äh, imelike mõtetega edasi minna nagu roheline kokkulepe. ma ei saa aru, miks ei nõuta Hiinalt aru kokkuvõttes viiruse levitamise eest. no härra Tsamatski ja nüüd härra kolleeg Potenko üheks minutiks. suur tänu jah, tuleb raha, tulevad investeeringud, kuid kokkuvõttes keegi peab ju maksma kõige selle eest. ja mõelgem just sellele, aga häid, häid uudiseid on ka. Euroopas on raha ja isegi Saksa maksumaksjatelt äh, seda küsima, selleks et nad maksaks äh, Itaalia miljardite eest, kes on oma raha Hollandi maksuparadiisi pannud, ei, meil on Forbesi nimekiri, Bernard Arnault, seitsekümmend miljardit eurot, kasutagem seda raha suured aktsionärid Lufthansa tahab inimesed Belgias vallandada, kümme miljardit on selle väärtus, raha on olemas kehtestagem koroonamaks superrikastele, miljardärid isegi ei märka seda ning see muudab väga tavainimeste olukorda Euroopas, mida me ootame? suur tänu, härra Botenga ja pooleteist minutiks kolleeg Comini Oliveres. Ah, merci, monsieur le president. suur tänu, president, vabandage. kriis on täielikult ähm, finantsraamistiku arutelud äh, kaosesse viinud. ma, nüüd ma, mõtleme, milliste vahenditega majandust taaskäivitada. Euroopa võlakirjad on need, millest tuleb rahastada taaskäivitamise fondi. seega meil on vaja kvalitatiivset hüpet Äh, selleks eelarveks peame palju rohkem äh, tagama kui väike protsent RKT-st. see naeruväärne arutelu, et kui palju, kui natuke rohkem, natuke vähem, selle asemel peame põhjalikumalt arutama seda, kuidas komisjon saab seda nii suur, sellise suurusega eelarvet kasutada, kui meil ei ole omavahendeid, seda on korduvalt ka öeldud siin täiskogu saalis meil ei ole makse, meil ei ole omavahendeid. käibemaksu või mak-, tollimaksude kõrval me võiksime Euroopa tasandil kehtestada makse, mis kehtivad näiteks liikmesriikides. koroonaviiruse kriis on avanud Pandora laeka me oleme selle arutelu juba liiga pikalt kõrvale jätnud. meil on vaja õiglasemat Euroopat, nõukogu ei saa jätta enam seda tähelepanuta. suur tänu ja pooleteiseks minutiks kolleeg Deli uh,. suur uh, tänu, president utáni fellendítésében, ezért szükséges, hogy... Majandus taaskäivitamine on seotud kriisiga, seega peab see olema piisavalt ambitsioonikas, arvestades kriisi suurust. meil on vaja komisjoni poolt kava, mis ei kahjustaks traditsioonilisi Euroopa Liidu poliitikaid, ühtekuuluvuspoliitika, põllumajanduspoliitika vajavad tugevdamist, ühtekuuluvuspoliitika on kõige olulisem investeerimispoliitika Euroopa Liidus ja sellest võidavad kõik liikmesriigid, me peame tagama piisava paindlikkuse nende vahendite kasutamisel. Ungari saadikuna olen eriti tähelepanelik selles osas, et võrdselt jagataks vahendeid. ühtekuuluvuspoliitika on, on aidanud vähendada erinevusi liikmesriikide vahel, Ungaris on viis protsenti majanduskasv olnud palju aastaid on loodud palju uusi töökohti, seega ma loodan, et äh, meie resolutsioon ei sea seda kõike ohtu. ei tohi olla ähm, kahjusid, mis kaasnevad äh, MFF-iga ega taaskäivitamise fondiga. kõiki liikmesriike tuleb aidata vastavalt nende vajadustele. suur tänu ja üheks minutiks kolleeg Tang voorzitter. na de lockdown weer. suur tänu. pärast lockdowni inimesed on tulnud välja, aga kuidas väljuda? kõigepealt äh, taaskäivitamine kõikidele, kriis näitab, et ühe riigi probleemid on probleemid kõikide riikide jaoks. seega on tulnud aeg ühiselt öö, äh, laenud võtta, üksteist toetada selleks, et kõik tuleksid sellest kriisist välja, seepärast on meie resolutsioon ka nii õigustatud. teiseks, meil on vaja inimesed tähelepanu keskmesse panna, jätkusuutlikku taastamist on meil vaja. kõik investeeringud äh, taastamise fondi peavad olema selleks, et nad ei kahjusta inimesega keskkonda. Need, kes on kannatanud kõige rohkem, peame neid aitama, peame võitlema maksudest kõrvalehoidmise vastu ja peame suurtelt ettevõtetelt saama suurema panuse, ma arvan, see on parim tee edasiliikumiseks. härra Körner, palun, üks minut. lugupeetud äh, president, kallid kolleegid. praegusel kriisiajastul me peame pakkuma Euroopa lahendusi praegusele kriisile. meil on vaja tugevat mitmeaastast finantsraamistikku ja tugevat majanduse elavdamise fondi. ja Euroopa peab sellest kriisist välja tulema tugevamana kui enne ja kõik, mis toob Euroopa lisaväärtust, seda tuleb toetada. kuidas ka aga vahendeid konkreetselt kasutada? ma arvan, et see kriis on väga hästi välja toonud, kui oluline on digitaliseerimine ja kui palju on sellest abi olnud. peame digitaliseerimise vallas tõesti rohkem ära tegema ning äh, tagama, et pärast kriisi oleksime me tugevamad, sõltumatumad. ja kui me seda ei tee, siis äh, kannatame ise Donald Trump, ameeriklased üritavad maailma areenil, kaubandusareenil meie pingutusi hä hävitada. nii et kui meil ei ole piisavat eelarvet, mis oleks tulevikule suunatud, siis jääme ise kaotajaks. aitäh ja järgmisena kolleeg Mariani, palun suur tänu, äh, kahe tuhande kaheksakümnendas aasta ja aprillikuu me oleme ühtsed äh, Hispaanias, Alsace'is, igal pool, kõik me räägime ühel aegal, häälel, me kõik nutame samu pisaraid, me kuuleme Euroopa hääli. kahekümne neljandal aprillil äh, Euroopa Ülemkogu otsustas, et me oleme majanduse elavdamise ühise teekaardi paika saanud, aga igal pool on tööpuudus, äärmine vaesus, kõik kannatavad ja mingisugust tõsist elavdamise kava ei ole. viissada miljardit eurot, neli korda vähem kui Ameerika Ühendriikides ja mingisuguseid üksikasju ei ole, nagu juhtisid tähelepanu minu eelkõnelejad. ootame endiselt komisjoni kava. mida see teekord siis tähendab? bürokraatia äh, süsteemis on kõigil oma ülesanne, aga ikkagi äh, süsteem äh, veab meid jällegi alt, kasutatakse fondi vahendeid mujal, äh, aga e, see süsteem meid veab alt sellepärast, et et piisavat paindlikkust ei ole ning kasutatakse samu tehnokraatlikke põhimõtteid, nagu siiani on tehtud. suur tänu, hea kolleeg, kolleeg Mariani, järgmisena kolleeg Haan. suur tänu, lugupeetud kolleegid pärast äh, koroonakriisi asudes äh, majandust taastama, ei peaks me rahasid suunama ainult äh, vanadesse struktuuridesse, kliimakriisieelsetesse struktuuridesse, me peame majandust taastama arukalt, meil on vaja tugevat majanduse elavdamiskava, mis tugevdaks, mis tugineks rohelisele kokkuleppele. kriis on näidanud suurepäraselt, kui haavatavad on meie majandused. me ei tohiks jääda lootma suurtele lennuettevõtetele, suurtele autoettevõtetele, meil on väikeseid ja paindlikke VKE-sid vaja, meil on vaja taastuvenergiat, mis võimaldaks meil süsinikuvaba majandust toetada. meil on vaja sotsiaalset inimestele suunatud majandust. õiglase ülemineku fond peaks aitama just nimelt seda tagada. me peame leidma õiged stiimulid, et jõuda tulevikule suunatud kliimasõbralikule konkurentsivõimelise majanduse juurde. suur tänu, hea kolleeg Kutsmiok, palun järgmisena. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik. keskenduksin oma sõnavõtus neljale asjaolule kõigepealt tahaksin omalt poolt toonitada, et ühtekuuluvuspoliitikaga tuleb jätkata, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika on kõige tõhusamalt aidanud meil erinevate piirkondade ning riikide vahelisi lõhesid ületada. teiseks, ühine põllumajanduspoliitika ning meie põllumehed. meie põllumehed on kandnud hoolt meie toiduga varustatuse eest kogu selle pandeemia kriisi ajal, ühist põllumajanduspoliitikat tuleb jätkata ning sinna tuleb suunata rohkem vahendeid, sellepärast et põllumehed seisavad silmitsi uute ülesannetega, uute väljakutsetega. teiseks, majanduse taastamise fond peab ole, olema toetustele pakkujaks ja mitte laenuvõimaluste pakkujateks, sellepärast et paljud, eriti lõunapoolsed riigid, ei saa enam suuremaid võlgu võtta. neljandaks, tervitame komisjoni riigi abi puudutavaid algatusi Euroopa Liidu liikmesriikides, aga äh, seda riigiabi moonutab, moonutab olu-, majandust väga palju, see võib tekitada äh, probleeme. suur tänu, härra Kusimäik ja nüüd kolleeg Monsera. suur tänu, lugupeetud äh, president, austatud kolleegid. seitsekümmend aastat tagasi lõi Robert Schuman Euroopa Liidu pärast sõda, mis oli meid kõiki lõhestanud. nüüd on meie vaenlaseks viirus, aga oleme mineviku viba, vigadest õppinud ning äh, nüüd äh, võtsime vastu, võtame vastu resolutsiooni äh, ületades lõhesid, näidates, et me oleme ühtsed, mitte lõhestunud. see on meie sõnum nõukogule me tunneme oma nahal neid kannatusi, mida tunnevad, tunneb meie koduriikide rahvas, seda leina, mida tunneb meie rahvas hukkunud inimeste pärast. nii et meie lahendused peavad kasu tooma kõigile eurooplastele, kõikidele Euroopa kodanikele, me püüame kõiki neid toetada, me ei taha mitte kedagi maha jätta me ei taha, et keegi hakkaks äh, nendest äh, toetusmeetmetest äh, kasu lõikama ainult enda jaoks, me tahame, et pärast neid toetusmeetmeid oleks Euroopa kahekümne esimese sajandi Euroopa ja areneks kiiresti digitaalne Euroopa, põllumajandus, roheline majandus, meie tervishoiusüsteemide reform peavad olema meie eesmärgid ning äh, võrdsus, solidaarsus peavad olema alati meie juhtmõtteks, meie Euroopa Liidus peame kaitsma äh, neid põhimõtteid seitsekümmend aastat pärast seda, kui Schumann tegi oma esimesed vaprad sammud, meiegi peame olema niisama vaprad. suur tänu ja kolleeg Benifei järgmisena ütleb härra president. kolleegi mikrofon. seekord ei ole Euroopa Liit pikalt arutanud, kiiresti otsustati aidata liikmesriike ja kulutada nii palju kui vaja, selleks et võidelda viirusega, kuid nüüd tuleb astuda edasi veel üks samm. Euroopa taaskäivitamise fondiga, uute omavahenditega, selleks et meie sõnum kogu maailmale oleks selge. Euroopa on olemas, tahab olla vaba ja ühtne to-, mõeldes vabadusele, oma väärtustele, oma sotsiaalsele mudelile, mis on unikaalne. kui me ei suuda miljardeid tagastamatut abi anda nendele riikidele, kes seda vajavad, siis me oleme kaotanud solidaarsuse, kuid ka meie ühise tulevikku, sest mitte keegi ei saa olla edukas siis, kui kokku variseb ühtne turg väärtusahelad, üks, kui ükski riik ei suuda riigi abiga üle ujutada oma majandust, nii et teised jäävad, on blokeeritud, nii et on vaja tegutseda, peame leidma tee, ilma et taganeksime oma põhimõtetest, millele Euroopa Liit on rajatud, suur tänu. suur tänu, kolleeg Benifei. suur tänu ja üheks minutiks härra Šastel. härra president, kolleegid, Euroopa Parlament peab olema sotsiaalmajandusliku taaskäivitamise ja MFF-i põhitegija, me tahame, et see oleks tugev suure majanduskriisi kontekstis. Euroopa Liidu MFF, mitmeaastane finantsraamistik peab olema ambitsioonikaks, tõsiseltvõetav, solidaarne ning selleks peavad siin olema uued omavahendid ja selleks peab olema investeerimus, investeerimissuutlikkus taaskäivitamist tuleb värskete vahenditega rahastada eelkõige taaskäivitamisvõlakirjadega Euroopa Liidu eelarvest, meil on vaja õiget tasakaalu laenude ja toetuste vahel. kriis sunnib meid mõtlema uuele majanduslikule trajektoorile, jätkusuutlikule majandusele, tuleb tagada Euroopa sõltumatus, meie strateegilised huvid, peame keskenduma tuleviku kulutustele, mis on seotud kliimaväljakutsetega, peame mõtlema, kuidas strateegiline tööstus tagada, rohkem kui kunagi varem on vaja meil jätkusuutlikku, vastupanuvõimelist ja solidaarset Euroopat. suur tänu, kolleeg Šastel, järgmisena pooleteist minutiks kolleeg Tovalieri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 ristteel Euroopas, kas me peame otsustama, kas me oleme ühtsed, ühiselt lahendame selle kriisi või äh, loobume üldse kõigest. me ei saa praegusel hetkel kulutada aega omavahelistele tülidele äh,, kujutada ette, et Euroopas on need, kes on vooruslikud ja need, kes on patused, me tahame, et meil oleks vähemalt kolm triljonit eh, majanduse elavdamiseks ja sellega ei toodaks liikmesriikidele täiendavat võlakoormat. me tahame, et meil oleks selline süsteem, mis võimaldaks meie ühiseid huvisid rahastada ma arvan, et me ei kuulnud mitte mingisuguseid tõelisi selgitusi äh,, paistab et tegemist on mingisuguse eraplaaniga, ähm, kus, mis ei aita meid praegusest olukorrast välja tulla, nii et palun lugege proua president, komisjoni president läbi meie resolutsiooni ettepanek. suur tänu, kolleeg Urtason ja kolleeg Rüütsen, palun. suur tänu, äh, lugupeetud äh, president, see, mida inimesed on öelnud, majandus finantsraamistiku kohta ja, ja majanduse elavdamise kohta äh, on õiged. jah, me peame olema solidaarsed, me peame kasutama äh, vahendeid paremini ja, ja tõhusamalt, sihipärasemalt, aga siin nõutakse tõesti uut Euroopa äh, eelarvet, seda, et Euroopa Liit võtaks liikmesriikide võlad enda peale, see on tõesti liiga suur samm kus äh, täielikult äh, kaob ta igasugune tasakaal äh, koorma kandjate vahel. Euroopa on parim võimalus meil kriisist välja tulla. ja võib-olla mõningas olukorras, aga siiski võib olla liikmesriigi oma valuuta parem. ma kutsuksin liik-, Euroopa Komisjoni üles ka seda võimalust kaaluma, võib-olla see oleks mõistlikum võimalus asjade lahendamiseks kui need ettepanekud, mida teie olete praeguseni esitanud. suur tänu ah, ja härra Bellami. president, iga kriis õpetab meile midagi ja ka antud korral Euroopa Liit väljub sellest kogemusest nähes, kui habras ta on. täna peame reageerima ja selleks peame üles näitama reaalset solidaarsust, kuid see eeldab eelarve aruteludes ja taaskäivitamise aruteludes tuleb mõelda kõigepealt eesmärkidele, enne kui mõtleme vahendile, teeme suuri sõnu, räägime arvudest, aga milleks kasutame Euroopa Liidu raha ja kus seda tõeliselt oodatakse, kuidas olla kasulik, ma arvan, see on küsimus, millest peaksime alustama. peame ka kiiresti reageerima ja siin mind üllatab, et me räägime nii palju MFF-ist, samas meid oodatakse kiiresti majanduse taaskäivitamiseks, milline ettevõtte juht täna saab mõelda seitsmeaastasele strateegiale, samas kui valitseb veel täielik segadus, mis on kaasnenud kriisiga ja kolleegid, meid oodatakse juba homme selleks, et tähistaksime Euroopa Liidu, mis mõt-, mis äh, seostub üleilmastumisega. meil on vaja Euroopat, kus on ta-, kus me suudame taastoota seda, mida meil on vaja, meil on vaja sellist Euroopat, kus Euroopa riigid saaksid näo, kaitsemaske tagada oma arstidele seda oodatakse meilt, see on suur väljakutse Euroopa tuleviku jaoks ja ma loodan, et me oleme selle väljakutse kõrgusel, tänan. suur aitäh, härra Bellami. ja nüüd üheks minutiks saab sõna proua Van Brempt. aitäh, härra president miski, mis on mind tõepoolest rabanud äh, selles erakordses kriisis, on see tohutu solidaarsus ning valmidus üksteist aidata Euroopa rahva hulgas. ning seesama solidaarsus peab kajastuma ka Euroopa Liidu poliitikas ning selles taastumiskavas, mille kallal me töötame. solidaarsus tähendab seda, et me arvestame nii ökoloogilist kui ka sotsiaalset õiglust. meie jõupingutuste aluseks peab olema uus Euroopa roheline kokkulepe ning sotsiaalõiguste sammas. teine solidaarsuse aspekt on tohutu investeerimiskava. kogu meie koda kutsub üles neid investeeringuid tegema, rahastama eurovõlakirju või nimetage neid, kuidas te soovite aga need peavad olema rahastatud viisil, mis on õiglane ning aus, seda me Euroopa Liidus vajame, aitäh! aitäh proua Van Bremtile ja järgmiseks saab sõna härra Torvalds. Tack så mycket, herr talman. Under de senaste veckorna och månaderna har vi haft suur tänu, lugupeetud president, viimastel nädalatel ja kuudel äh, on räägitud palju Euroopa solidaarsusest. ja need arutelud on olnud rasked ja nüüd me peame lõpuks leppima kokku omavahel, et ei tekiks jällegi selline olukord, kus iga kord, kui tekib mingisugune kriis, peame jälle nullist alustama, nagu ei oleks kunagi varem mitte midagi sarnast juhtunud. jah me räägime siin eelarvest, sellepärast et eelarves, eelarve kaudu püüame me suhteliselt äh, õiglaselt jagada koormat, Saksa osa on kolmkümmend korda suurem kui Bulgaaria osa näiteks, Soome osas, osa on kaks korda suurem kui Bulgaaria osa ja Soome on väike riik tegelikult, see aitab seda õiglust tagada. kui meil tulevikus õnnestub luua süsteem, kus on sihipärane rahastamine ning äh, süsteem äh, sama hästi nagu eelarve puhul, siis ma arvan, et on kõik hästi, aitäh. aitäh, härra kolleeg Torvalds ning järgmiseks saab sõna härra Olivier. tänan, president. räägiksin ühest tabuteemast siin majas Saksa konstitutsiooni kohtu otsus viiendast maist eeldab, et Euroopa Keskpank õigustab oma otsuseid Euroopa Liidu lepingute kontekstis. meil on siin finants või juriidiline arutelu, räägiksin põhimõttest selle otsuse, selle ultimaatumi puhul oma traditsioonidega, mis Saksamaal on seotud kohtunikega, Karlsruhe kohtunikud olid siin suverääni-, suveräänistidest hoiatajate rollis. Euroopa Liit ei ole föderaalne riik ja riigi, liikmesriigid on need, kes on suveräänsed. kuid komisjon siiski mehaaniliselt kinnitas üle, et Euroopa Liidu õigus on ülimuslikkus võrreldes liikmesriikide õigusega, nagu poleks midagi juhtunud. ja niimoodi võikski kokku võtta Euroopa Liidu käitumise Kosovo, Makedoonia liitumise osas Itaalia draama osas, te olete nagu autojuht, kes sõidab vastassuunas, kes ei pane tähele neid, kes tuledega vilgutavad, kes vastu sõidavad. aitäh, härra Olivier ning järgmiseks saab sõna proua Geze. kolleegid, ma tervitan rõõmuga asjaolu, et institutsioonid on teevad jõupingutusi äh, muuta see kriis võimaluseks ning tahavad tagada, et kõige äh, rängemalt kannatanud riigid saavad samavõrdse võimaluse uuesti alustada. aga ma kardan, et me ei saa anda samasugust võimalust poolele rahvastikust, kes on samamoodi kannatanud, naistele. Nemad töötavad sektorites, mis on kannatanud kõige rohkem ning kus töötus on äh, kõige rohkem suurenenud. kõige enam äh, kavandatakse investeeringuid taristusse, ja digitaalvaldkonda, kuid seal on naiste tööjõu osakaal väga madal. samal ajal on naised äh, asunud tasustamata tööle selleks, et kompenseerida koolide sulgemist. president von der Leyen, me loodame teile, naised vaatavad teie poole ning et te tagaksite, et taastumisfond võimaldab teha investeeringuid, mis pakuvad naistele ja meestele võrdselt äh, õiglase sissetuleku suur aitäh, proua Keese. ja nüüd saab sõna üheks minutiks proua Zalevska. aitäh, härra president, daamid ja härrad üks kolleegidest sõnas, et me elame ajaloolisel hetkel. mina ütleksin, et meil on praegu viimane hetk, viimane võimalus näidata, et Schumanni idee oli õiglane ja aus. meil on viimane võimalus öelda oma kodanikele, et oleme nendega üheskoos, sest pandeemia on praegu ja siin. me ei saa aasta või kahe või viieteistkümne aasta pärast öelda, et siis me oleme koos teiega. ei, seda me ei tohi öelda kuidas saaksime seda öelda inimestele, kes elavad Pariisi äärelinnades, kellel pole piisavalt süüa? kui paljud meist julgeksid midagi sellist öelda inimestele, kes töötavad nulllepingutega ning kellel nüüd pole tööd. me peame ümber kujundama oma mitmeaastase finantsraamistiku ning liidu eelarve, me peame toetama oma kodanikke, just see on solidaarsus, mida nad ootavad, kõik muu peab olema teisejärguline meie kodanike vajaduste kõrval ning palun ärge paluge liikmesriikidel lagedale tulla eh, rohkema rahaga, me peame eh, ise leidma need omavahendid suur aitäh, kolleeg Zalevska ning järgmiseks saab sõna proua Spiraki. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς, το γεγονός ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν παρουσίασε εδώ... Suur aitäh, president von der Leyen, asepresident. proua von der Leyen tutvustas uut taastumisfondi ning see annab meile lootust me räägime investeerimisfondist, mille aluseks on roheliste investeeringute kokkulepe ning mis kajastub uues vahendis. selle loomine võttis aega, aga me oleme veendunud, et see ei tohiks suurendada näiteks ka minu kodumaa võlakoormust, mis kannatas raskesti eelmises kriisis ning kaotas äh, tohutult äh, eelmises kriisis äh, SKP-s. me räägime toetustest ja toetustest räägime selles resolutsioonis, mis parlamendis vastu võetakse. meil on vaja kasutada uusi, teistsuguseid vahendeid. peame suurendama toetust meil on vaja madalaid intressimäärasid laenudele, mida antakse investeerimisfondi alt ning me peame toetama tervishoiuteenuseid ja süsteeme. see on Euroopa Liidu jaoks eksistentsiaalne kriis. et kokku võtta, siis me oleme kõik ühes paadis. kui siseturg ei toimi ning meil ei ole võimalik anda majandusele rohkem likviidsust ning tagada majanduslikku kindlust, siis ei ela mitte keegi seda hetke üle ning mitte ühtegi töökohta ei ole võimalik päästa. suur tänu kolleeg Spirakile. järgmiseks saab sõna härra Laru Turu. proua von der Leyen, kolm, kolme päevaga peaaegu üks miljon kodanikku allkirjastasid äh, vabaühenduse Avasi kirja, kus nad ütlesid, et nad arvestavad teiega kliima ja tööhõive osas eelarve raportöörina ma arvan, et üks lahendus on luua finantstehingute maks. kui ma ostsin selle telefoni, maksin käibemaksu üheksateist protsenti, üheksateist protsenti. põhiliste toiduainete puhul käibemaks on viis koma viis protsenti ainult. ja isegi kõige vaesemad pered peavad maksma viis koma viis protsenti selleks, et äh, eelarvesse panustada, kuid null koma null protsenti makstakse finantstehingute eest, kas sellepärast, et äh, ollakse ka kõige vaesemad, kindlasti mitte, ei. on aeg sisse viia finantstehingute maks, juba kaks tu-, aastal kaks tuhat üksteist Barroso oli kava viiskümmend viis miljardit eurot, see tekst on olemas ja vaatamata Brexitile, vaatamata kriisile, finantstehingute maks võib viiskümmend seitse miljardit eurot sisse tuua, mida me siis ootame, see on kümme korda rohkem kui digimaks, proua von der Leyen finantsid peavad olema eluteenistused, turud peavad kliimale ja tööhõivele kaasa aitama. aitäh kolleeg Lahotule. ja nüüd härra Kovarik üheks minutiks. aitäh. lugupeetud volinik, ülemaailmne epideemia muutub kiirelt majanduskriisiks ning me peame reageerima kiiresti. arutame siin Euroopas uue eelarve üle ning see peaks olema oluline reaktsioon, me peame keskenduma nendele programmidele, mis toimivad. näiteks tugevad sidususpoliitika äh, programmid. me peaksime keskenduma ka investeeringutele. tervitan komisjoni ettepanekut luua uued, veelgi tugevamad investeerimisprogrammid. aga me peaksime keskenduma ka sellele, kuidas see leevendaks väikeste ettevõtete olukorda, turismisektorit. me peame mõtlema piirkondadele, digitaalsele innovatsioonile peame tugevdama ka kõiki võimalusi, mis meil on siseturul. me peaksime tõepoolest haarama sellest võimalusest. aitäh, härra Kubarik. ja nüüd saab sõna kolleeg Borgia. Brüsseli bürokraadid äh, on väga meisterlikud. Nad räägivad, nagu oleks tegemist miljardite eurodega, võib-olla see ei meeldi meile. kuid tegelikult Financial Times Äh, kõneleb taaskäivitamise fondist. mõtleme kodanike, ettevõtete ootustelt, kes ootavad kiireid samme. ma kõnelen siin sellest, et pärast nüüd kriisi leevenemist oodatakse miljardeid eurosid, kuid samas on kaotatud palju aega, on üritatud mõned on, mõned ei ole aga osalenud üldse isegi mitte Eurogrupi koosolekutel. Euroopa Liit on, on käitunud dogmaatiliselt stabiilsuspakti osas, kuid kriisiolukorras ei ole see teostatav. positiivne on Charles Micheli kokkuvõte aga, mis räägib sellest, et on oluline suurendada Euroopa Liidu strateegilist autonoomiat ja toota tähtsamaid kaupu Euroopas see on neoliberalismi vastu oluline sõnum. Muito obrigado, caro colega. Dou agora a palavra a um, Thomas. Suur aitäh. nüüd annaksin sõna Toomas Vaitsile üheks minutiks. aitäh, president me elame praegu Euroopas üle ühist kriisi ning see annab meile aimdu sellest, mis on tulemas, kui me laskume sügavale kliimakriisi. Te üritate siin kriisi ära kasutada selleks, et maha matta kliimakaitse ning keskkonnapoliitika Teie üle tuleb kohut mõista enne järgmise põlvkonna aega ja sama kehtib äh, tervishoiusüsteemile, mis on alarahastatud ning mille tõttu on paljud inimesed surnud ja ikka veel kutsutakse üles kärpima avalike teenuste rahastamist ning inimesed ei mõista, et tervishoiusüsteemi on äh, üle kogu Euroopa vaja ühtselt ning kui keegi veel niimoodi mõtleb, siis nad ei ole tõepoolest aru saanud Covid kriisi olemusest. tõepoolest, suur aitäh! ning järgmiseks saab sõna Charlie Weimers paljud eurooplased ei tea ilmselt äh, Hiina iidsest rituaalist Kaotaost. tänapäeval tähendab see seda, et näidatakse üles liiga palju austust kellelegi, kes on võimupositsioonil. komisjon äh, kustutas igasuguse kriitika Hiina suunal oma teatises. Euroopa Liidu esindaja Pekingis leppis tsensuuriga Euroopa Liidu Nõukogu rääkis Wuhani viirusest eelmise kohtumise ajal, kuid hoolikalt välditi igasugust viitamist Hiinale, kommunistlikule parteile ning rahvusvahelise uurimise vajadusele. teadmine, et Hiina Kommunistlik Erakond varjas epideemiat, Nad sulgesid Wuhani ülejäänud Hiinas samal ajal, kui võimaldati supernakatajatel lennata New Yorki ning Milanosse. lõpetame selle Kaotang praktika. suur aitäh. ja nüüd saab sõna härra Kovatšev. aitäh, härra president. Euroopa Liit on solidaarsuse liit nii heas kui halvas mina kutsun üles valitsusjuhte näitama üles solidaarsust nüüd ja praegu. selleks, et kriisist väljuda, peame aitama neid, keda see kõige rohkem mõjutab, näiteks turismi- ja transpordisektor, aga seda ei tohi teha sidususpoliitika arvelt, mis vajab jätkusuutlikkust. me peame investeerima ambitsioonikama MFF-i ja rohkemate omavahendite abil ning ka taastumisfondi abil, kus toetused moodustavad suure osa mitte aga millegi muu arvelt. me ei tohiks neid kiireloomulisi probleeme täna lahendada sellega, et me õõnestame tulevikku. see tähendaks, et suurenevad erinevused. härra Šefčovitš, ma kutsun üles teid ja president von der Leyenit pöörduma otse kodanike poole televisioonis, selleks et väljendada oma kaastunnet ning anda informatsiooni meetmete kohta. me ei tohi lubada vandenõuteoreetikutel inimesi lõhestada. suur aitäh. ja nüüd saab sõna Nils Užakovs. head kolleegid on tõsi, et miljardite Euroopa Liidu maksumaksjate äh, raha kasutamise puhul me peame kasutama ära võimalust ning toetama moodsat majandust, digitaalmajandust ning rohelist kokkulepet. ilmselt peaksime mõnikord äh, jääma teatud põhimõtete juurde. mina olen Baltimaadest, Lätist. ja meie riigid läbisid tohutu majandusliku ülemineku üheksakümnendatel, läksime plaanimajanduselt vabaturumajandusele üle me nägime, kuidas uued sektorid kerkisid nullist. me nägime, kuidas traditsioonilised sektorid äh, olid raskustes. seetõttu kümned tuhanded lätlased kaotasid oma töökohti ning nad ei suutnud enam tööturule siseneda. Nad olid targad, haritud, kuid nende oskusi enam ei vajatud. kõik Ida-Euroopa riigid on äh, seda kogenud uus ambitsioonikas MFF, millega kaasneb veelgi ambitsioonikam taastusfond, peab meilt ühest küljest aitama äh, kaasajastada majandust, aga samas aitama uuendada ka nende töötajate oskusi, äh, kes tulevad teistest sektoritest. suur tänu, üheks minutiks saab sõna kolleeg Danti. suur tänu, president. ülemkogu lõpuks ometi leppis kokku tõsises programmis selleks, et võidelda kriin-, koroonakriisiga. loomulikult oleks ta võinud ja pidanud kiiremini tegutsema, nüüd ootame aga, et komisjon teeks oma ettepaneku taaskäivitamise kava osas nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt. küsimus ei ole mitte ainult selles, kuidas võidelda Covid-19-ga, vaid muuta Euroopa lagunemise viirusele vastupidavaks ja seda toetavad välisriigid väga tugevalt, president, kolleegid, meie ei pea mitte ainult tegutsema majanduse vallas selleks, et toetada raskustesse sattunud riike ja kodanikke, me peame neile andma tagasi unistuse hinge Euroopale. ärgem küsigem endalt mitte ainult, mida peame tegema, aga küsigem, miks peame tegema. vastus sellele küsimusele annab meile vaprust, ambitsioonid, tulevikunägemuse, mida meil on vaja selleks, et nende raskete aegadega hakkama saada. suur tänu, kolleeg Tanti ja üheks minutiks kolleeg Berg. Herr Präsident, ich möchte mich äh, auf die Diskussion. Suur tänu, president. kahekümne kolmandal aprillil räägiti ülemkogus ka äh, puurimisest äh, Küprose vetes. me oleme palju rääkinud Euroopa solidaarsusest, kuid nüüd me peaksime tõesti näitama üles solidaarsust Euroopa Liidu liikmesriigiga. Türgi valitsus näitas üsna selgelt, et nad ei ole huvitatud sellest, et äh, nad peaksid kinni pidama rahvusvahelisest õigusest, tegemist on ebaseadusliku puurimistegevusega, see on üks, aga äh, teiseks on tegemist ka relvaembargo eiramisega ning ähm, relvadega salakauplemisega. erinevad riigid on sellise tegevuse hukka mõistnud äh, Egiptus ja nii edasi, äh, aga Euroopa Liidu peab tegutsema jõulisemalt. Türgi ründab põhimõtteliselt Euroopa Liitu ja sellega ei saa kuidagi leppida. suur tänu, kolleeg Berga. ja nüüd äh, kolleeg Motšanovska, palun suur tänu, lugupeetud äh, president. täna äh, seisavad meie äh, kodanikud ja meie ettevõtted silmitsi raskustega ning tahavad, et Euroopa Liit tegutseks. me peame kasutama vahendeid paindlikult ning ähm, leidma uued vahendid Euroopa jaoks, Euroopa jaoks. mitmeaastasest finantsraamistikust tuleb leida vahendid kriisist väljatulekuks ning äh, on üsna tõenäoline, et kui me midagi ette ei võta, meie majandus langeb seitsme protsendi võrra, meie skp langeb seitsme protsendi võrra, majandus jääb paigale tammuma ja meie väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ähm, kannatavad. me peame ära kasutama investeeringuid ka üht ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning ühiste põllumajanduspoliitika võimalusi selleks, et seda teha. meie toiduga varustatus ning äh, autonoomsus selles vallas on olulisemad, me peame võitlema maksukonkurentsi vastu liikmesriikide vahel, võitlema maksuparadiiside vastu, aga uusi makse võib äh, samas äh, kehtestada, mina toetan seda kahel käel. suur tänu ja kolleeg Dorfmann, ütleb härra president suur tänu, lugupeetud president. jälgisin arutelu äärmiselt murelikult. mitmeaastane finantsraamistik, majanduse taastamise fond see on tore, et majanduse taastamise fond on seotud meie mitmeaastase finantsraamistikuga, aga liikmesriigid selgelt ei taha rohkem raha maksta. see on täiesti selge, nüüd selge. ja äh, äh, on selge, et kõik eelarveread äh, mitmeaastases finantsraamistikus kannatavad. Covidi pandeemia kriisis on põllumehed pakkunud meile toiduaineid Nemad on taganud äh, meie toiduga varustatuse ja meil on vaja suuri vahendeid selleks, et äh, neid toetada. mina leian, et me peame Euroopa Parlamendile kandma hoolt selle eest, et ähm, meie põllumehed saaksid samad vahendid, nagu nad said äh, mitmeaastase finantsraamistiku puhul, mis nüüd on lõpule jõudmas, kõik äh, kärped äh, tuleks jätta toetamata. aitäh, härra Tarkmann! kolleeg Moreno Sanchez. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa seisab silmitsi maa-, suurima väljakutsega pärast Teise maailmasõja lõppu, mis tähendab seda, et me peame tegutsema ühtselt ja Euroopa esiisade, äh, esiisade taustades, me peame äh, dogmadele vastu hakkama ning äh, ehitama üles uue Euroopa, mis tugineks solidaarsusele, aga mis oleks ühtsem ning vastupidavam. meie peame olema need, kes on suunaandjateks ja majanduse elavdamiskava ning mitmeaastane finantsraamistik on need vahendid, mida me peame kasutama, et äh, oma seatud eesmärki saavutada. me peame uued omavahendid äh, eelarvesse tooma ja suunama rahad võimalikult kiiresti nende piirkondade ja kodanikeni, kes vajavad kõige rohkem, sellepärast et äh, nagu on öeldud, meil taevas on meie kõigi kohal üks, aga silmapiir on erinev. meil on aga ühised eesmärgid, ühised äh, unistused, nii et äh, toetagem ühiselt seda resolutsiooni ettepanekut, mille välja töötasime. suur tänu, kolleeg Moreno Sanchez, ütleb härra president ja kolleeg Pereira saab sõna järgmisena. suur tänu, lugupeetud äh, president mõned päevad tagasi keset seda kriisi tähistasime me Euroopa seitsmekümnendat aastapäeva, Euroopa Liidu seitsmekümnendat aastapäeva, seitsekümmend aastat rahu ülesehitamist on näidanud, et Euroopat ei ehitata üleöö ühe plaani põhiselt. aga nüüd, kus seisame silmitsi raskustega, oleme kõik ühes paadis. mina ei ole nende hulgas, kes sooviks, et see paat põhja vajuks, et Euroopa paat põhja vajaks. Euroopa majanduse elavdamise kava peab olema suunatud inimestele, eurooplastele. noored kannatavad praegu tõsise kriisi all neid tul-, tuleks arvestada, tuleks mõelda nendele ettevõtjatele, kes äh, püüavad oma ettevõtet päästa. tuleks mõelda tööta-, töötutele, kes äh, ei suuda töökohta leida ning kellel on raske aeg just nimelt nendele peaks olema suunatud majanduse elavdamise kava ja Euroopa Parlament ei takista kiiret reageerimist. paraku nõukogu teeb seda. tehkem seda, mis on meie kohus ning tagagem Euroopale tugevam tulevik kui varem. suur tänu, kolleeg Pereira ja kolleeg Ferrandino järgmisena. suur tänu, president proua von der Leyen me soovime näha ambitsioonikat kava, mis vastab kodanike ja ettevõtete huvidele, sest meie ees on enneolematu majanduslik katastroof. tänane resolutsioon näitab vastutustunnet ja ühtsust raskel ajahetkel, kuid siin me nõuame ka, et Euroopa Parlamendil oleks keskne roll. me ei saa jätkuvalt äh, jätkata nii, et Euroopa Liit on valitsuste käes pantvangiks. seekord peab peavad keskmes olema kodanikud ja ettevõtted, mitte nagu aastal kaks tuhat kaheksa, kõigepealt eelistati panku. kaks triljonit äh, on peaaegu ebapiisavad. me ei taha, et äh, taaskäivitamise kava jääks tühjaks, kestaks, me peame andma tagastamatut abi ning peame mõtlema rohelisele kavale, kodanikud on, vajavad koheseid vastuseid turismi transpordi, tootmissektor, VKE-d, nad ei või, saa enam oodata finantskatastroofi vältimiseks hakkab aeg lõppema, kuid mõtleme ka struktuurifondidele. suur tänu, kolleeg Ferrandino ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Tobe lugupeetud president, samal ajal kui me võitleme Covid üheksateistkümne vastu, on äh, meie ümber äh, Euroopa viimase ajaloo hullim majanduskriis, meil on vaja tugevat majanduse taastamise kava ning äh, tugevat eelarvet, mis meie konkurentsivõimet tõstaks, samal ajal peaksime aga kandma hoolt selle eest, et meie majanduspoliitika oleks ähm, vastutustundlik. majanduse elavdamise pakett ei saa aga tugineda seetõttu ainult ähm, toetustele, vaid ta peaks lähtuma ka võlapõhimõttest, nii et võlad tuleks maksta tulevikus tagasi. me aga äh, ei taha Euroopas uusi laene, Euroopa ühtsust ning solidaarsust on meil vaja, kuid äh, rootslased, äh, Rootsi kristlikud ähm, demokraadid siiski paraku ei saa seda äh, resolutsiooni ettepanekut toetada. suur tänu, kolleeg Tobe, kolleeg Jongi Erjus, palun. suur tänu, president. peaaegu iga kümnes eurooplane kaotab sel aastal oma töökoha Covidi kriisi tõttu ja seda vastavalt Euroopa Komisjoni prognoosidele see on statistika, aga statistika taga on tõeliselt päris inimesed, nende vajadused, mis äh, on ohus ning äh, nende unistused, mis on purunenud, me peame neid aitama, me peame nad võimalikult kiiresti tagasi tööle aitama. me peame kasutama ära sotsiaalsamba võimalusi. see loomulikult ei ole äh, niisama. kestlikud töökohad, vaesusevastane võitlus, kõik maksab. väga tore on, kui me tuleme oma rõdudele või tänavale ja plaksutame ja täname neid, kes meid aitavad, aga me peame aitama inimesi ka praktiliselt, me peame kasutama ära erinevate fondide vahendeid ning investeerima inimestesse, et ära hoida veelgi tõsisem kriis. küll need investeeringud hakkavad vilja kandma suur tänu, kolleeg Jungirius ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Tšang. suur tänu ja suur tänu proua von der Leyen ja härra Michel selle eest, et rõhutasite rohelist kokkulepet majanduse taaskäivitamises. taaskäivitamine peab ka tagame Euroopa suveräänsuse sellises valdkonnas nagu tervishoid, sellest on rääkinud paljud, kui ka teistes valdkondades. toiduainete tootmine näiteks, toetame tootjaid, põllumehi, nende sõltumatust, autonoomiat, energia, jällegi on meil vaja taaskäivitamist, mis võtaks arvesse vajadust olla võimalikult sõltumatut energia vallas, sellest sõltub Euroopa suveräänsus, eurooplaste usaldus, ka digivaldkond see vajab taas hoogustamist ning äh, lõpetuseks julgeolek ja kaitse. kõigeks selleks on vaja omavahendeid, loomulikult äh, leian ma, et Euroopal peaksid olema omad maksutulud, lennukikütuse maksustamine, digihiiglaste maksustamine, selleks et meil võiks olla omad vahendid selleks, et rahastada Euroopa taaskäivitamist suur tänu, kolleeg Lutšan ja nüüd siis kolleeg Markes, palun. suur tänu, lugupeetud president, kallid kolleegid. tervitame Euroopa Parlamendis seda olulist sammu, mille tegi nõukogu ning äh, võimaldades Euroopa Liidu liikmesriikidel anda, äh, võtta võlga ilma et liikmesriigid selle all ebaproportsionaalselt kannataksid. tegemist on äh, väga tõsise kriisiga ja me peame kasutama ära kõik vahendid, mis on meie käsutuses. meie majanduse elavdamise plaan peab olema äärmiselt ambitsioonikas. ei piisa ainult sellest, et me leiame turult raha ning kasutame marketingi vahendeid ning kordajaid, meil on vaja investeeringuid, meil on vaja ülekandeid, peame aitama inimeste sissetulekuid taastada, me peame ettevõtete usaldust äh, toetama ja seetõttu on eriti tähtis roll Euroopa Keskpangal. aeg ei ole nagu äh, iga teine. nüüd peavad Euroopa institutsioonid tegema oma töö ning näitama solidaarsust nende suhtes, kes on kõige rohkem kannatanud. suur tänu, kolleeg Märkes, ütleb härra president ja kolleeg Virkunen järgmisena Virkunen. kolleeg Virkunen, palun. kolleeg Virkuneni pole kohal, sellisel juhul saab sõna kolleeg Regner. suur tänu. inimesed on Euroopa alustalaks ja meil on vaja rohkem julgust, meil on vaja rohkem solidaarsust, meil on vaja rohkem Euroopat, et äh, neid aidata ja neid aidata kriisist välja tulla. olgem siis vaprad, olgem julged ning näidakem, et meil on äh, piisavalt vahendeid, et äh, aidata neid, kes abi vajavad ja võtkem see, need vahendid nendelt, kes on siiamaani maksnud väga vähe makse või peaaegu üldse mitte midagi, nagu näiteks hargmainsed ettevõtted. suunakem need vahendid sinna, kes kõige rohkem kannatavad abi. kindlasti tuleks äh, ka koroonavõlakirjad äh, kasutusele võtta äh, ja mõelgem ka naiste peale. naised ei ole ju sugugi vähemus, nad moodustavad poole meie elanikkonnast ja koroonaviirusega seotud koduvägivald, seoses on koduvägivald veelgi suurendanud, naised peavad pahatihti laste, majapidamise ning töö eest hoolt kandma kas nad töötavad kodus arvutiekraani ees või töötavad kuskil äh, näiteks äh, poodides, kaubandusasutustes, äh, vahet pole, meil oleks vaja ka naiste toetamiseks eraldatud vahendeid ja härra Terras, palun um,. president von der Leyen. suur tänu, president von der Leyen soovis tugevdada ning ühendada Euroopat. aga samas kuulen siin kuulujutte, et sõjaline mobiilsus. Euroopa ühendamise ja tugevdamise tippprojekt on kannatanud tõsiste kärbete all ja on üldsegi mitmeaastasest finantsraamistikust kõrvale jäetud. see ei ole hea, me ei tohiks tuua ohvriks oma julgeolekut. mitmeaastases finantsraamistikus on sõjaline mobiilsus kõige praktilisem koostööprogramm NATO ning Euroopa Liidu vahel. ärgem laskem seda raisku minna. ja teiseks, ähm, roheline kokkulepe. roheline kokkulepe on äärmiselt oluline, kuid on äärmiselt äh, kallis programm. meie peame kandma hoolt selle eest, et mitmeaastase finantsraamistikuga eraldatakse piisavalt äh, vahendeid selleks, et äh, põllumehed ning ettevõtted saaksid saavutada neile püstitatud keerulisi eesmärke kui meie äh, oma ülesannet ei täida, siis äh, ja seame neile täiendavaid piiranguid, äh, siis me aitame ainult allakäigu teele kaasa ajal, kui põllumehed niikuinii nii kõige rohkem kannatavad. suur tänu, kolleeg Terras ja kolleeg Kohut. aitäh, et mulle sõna andsite. Euroopas on hulk inimesi, kes kajastavad ühisturu ideed iga päev, need on eesliinitöötajad. epideemia on näidanud, et neil ei ole piisavat õiguslikku kaitset nende jaoks ei toimi ühisturg rasketel aegadel. seega, kui me räägime taastumisest, siis küsimus seisneb sellest, et me taastume millele tagasi. minu vastus oleks see, et tõeliselt toimiv ühisturg, kus inimesed ja kaubad tõepoolest saavad vabalt liikuda. ma nägin suletud piiride tulemust seal Iises Poola ja Saksamaa ning Tšehhi piiridel. paljud inimesed seal kaotasid oma töö lihtsalt seetõttu, et liikmesriigid käitusid isekalt me peame olukorraga tegelema. Euroopa Liidu taastumiskava peab reguleerima eesliini töötajate olukorda. Euroopa projekt peab olema föderaalprojekt. on aeg, nüüd või mitte kunagi. Euroopa ei vaja piire. suur aitäh! Vielen Dank, Herr Kollege Kohl. Das folgt für eine Minute aitäh, härra Kohut ja härra Kaasa, üks minut. aitäh, härra president. epideemia on äh, tabanud meediasektorit, ajakirjanikud riskivad oma eludega, aga nagu me teame, siis reklaam ning äh, nende organisatsioonide äh, sissetulek on suurenenud kolleegid äh, tahavad, et komisjon ei hülgaks meediaväljaandeid. me peame välja selgitama, millist finantsabi nad vajavad. mõned on välja pakkunud äh, üldise fondi ajakirjanduse jaoks. me peame meeles pidama, et meedial on demokraatias ülioluline roll. mitte ükski liikmesriik ei saa endale lubada oma piirides äh, nõrka meediasektorit see kriis ajakirjandusvaldkonnas on ähm, epideemia tõttu äh, suur ning seetõttu on kannatamas ka demokraatia meie riikides. ma jätkan tööd oma kolleegidega selles kojas, et seda abi antakse niipea kui võimalik, selleks et me saaksime luua tugevama demokraatia, aitäh. aitäh, härra Kaasa. ja nüüd proua Jontšova, üks minut. aitäh. elul ja tervisel ei ole mingit hinda me ei tohi kokku hoida taastumisel ressursse, kuid kõige haavatavamad ei suuda taastuda nii kiiresti kui kõige tugevamad. Euroopas on erinev tempo. Euroopas on kakskümmend seitse erinevat tempot ja see ei ole vastuvõetav. mul on kolm küsimust. taastumiskavas ei tohiks kokku leppida valitsused suletud uste taga. plaan peab äh, tuginema tugevale parlamentaarsele demokraatlikule järelevalvele. teiseks on väga oluline, et need vahendid jõuavad inimesteni, kes seda tõepoolest vajavad, mitte mingite oligarhideni. komisjon peab tõepoolest jälgima, mismoodi liikmesriigid neid fond, rahast, vahendeid kasutavad. ning viimane kommentaar puudutab õigusriigi põhimõtet. kui me lubame mingisuguseid kõrvalekaldeid õigusriigi põhimõttest, siis oleme ohus, et me ei saa enam kunagi tagasi pöörduda. me peame suunama vaba ning sõltumatu meedia toetamiseks vahendeid, aitäh! aitäh, kolleeg Jontšova ning nüüd proua Pais, üks minut. aitäh! Covid üheksa, suur tänu! koroonakriis on olnud väga valus, inimesed on kaotanud töökohad või lähedased. seega on tulnud sirutada abikäsi ja seda on võimalik teha mitmeti. kuid vastutustundet on, on raske koorem veeretada kõige nõrgemate õlgadele ja mul on tunne, et meie homne resolutsioon on ohtlik mitte parlamendi tõttu, vaid sellepärast, et me tekitame uued maksud Brüsselis, anname tingimuseta miljardeid ja see ei ole õige. me oleme seda juba varem teinud, teame, mis on tulemuseks. me ei taha kaotada seda, mis meil juba on. Euroopa Liit on rohelise ülemineku demokraatia mudel. miks sest me ei ole õõnestanud riikide suveräänsust, sest me oleme tahtnud teha koostööd selleks, et meieks oleks ühine majandus, oleme piiri üle. see on au, et me, me peaksime sellest õppima ja sellepärast ma ei saa selle resolutsiooni ettepaneku poolt hääletada. suur tänu, kolleeg Wise, kolleeg Silva Pere. mikro suur tänu, härra president. majanduse taastamise kava, mille esitas Euroopa Komisjon, peab kaks olulist testi läbima, usaldusväärsuse test ja solidaarsuse test. usaldusväärsuse test on vajalik sellepärast, et küsimus ei ole mitte ainult mingisugustes finantsillusioonides, meil on vaja piisavat rahastust selleks, et enneolematu kriis lahendada, aga solidaarsuse testist rääkides me peame vahendeid kasutama selliselt, et see ei viiks majanduse uude kriisi komisjoni poolt eraldatud vahendid, Euroopa Liidu, Liidu eelarvest tagatud vahendid ning rohkem toetusi kui laene. peab olema usaldusväärne ja teostatav plaan, mis näitab üles solidaarsust, see on kõik, mida vajame. me tahame rohkem, ei enamat ega vähemat. suur tänu, kolleeg Silva Pereira ja nüüd üheks minutiks kolleeg McAllister. president, daamid ja härrad üks täiendav märkus veel minu poolt, olles ära kuulanud see ja olles kaks tundi kuulanud suure huviga seda arutelu, pandeemial ei ole piire ja ka Euroopa Liidu reaktsioonil ei peaks olema piire ning seepärast komisjonide esimehed Euroopa Parlamendis, kes tegelevad välispoliitikaga, tegid ühise avalduse, kutsusime üles tihedale koostööle naabrite ja partneritega, võitluses pandeemiaga kui tervishoiuprobleemiga ning tema tulevaste tõsiste tagajärgedega. viimastel nädalatel oleme näinud äh, suuri pingutusi koostöö vallas, oleme aga näinud järjest suurenevat äh, isoleeritust, konkurentsi riikide vahel arstide ja varustuse pärast, propagandat ja desinformatsiooni kolmandate riikide poolt, oleme näinud küberrünnakute järsku tõusu. see näitab, et pandeemial on ülemaailmne tähendus, see on ülemaailmne väljakutse MFF saab olema, kas saab olema peamine vahend Euroopa Liidu kätes, kuid peame toetama oma lähinaabreid samuti ja sellegi peab katma tulevikus meie tulevane MFF. suur tänu, kolleeg McAllister ja lõpetuseks saab veel kord sõna komisjon ja nõukogu kõigepealt volinik Šeftšovitš suur tänu. mikrofon töötab, suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. esiteks tahaksin teid tänada selle arutelu eest, äh, kirgi, ambitsioone oli palju teie sõnavõttudes ja ma arvan, et äh, see, mis iseloomustas kõiki sõnavõtte täna, on selge soov tagada, et Euroopa Liit, Euroopa tuleks sellest kriisist välja tugevamana, kaasaegsemana, jätkusuutlikumana ning vastupanuvõimelisena. Need olid üleskutsed, mida väljendasid proua Garcia Perez, härra Solos või härra Lambes, fraktsioonide esimehed ja komisjon loomulikult hindab väga kõrgelt koostööd Äh, parlamendiga viimastel nädalatel, kus äh, oleme saanud kodanikele anda seda, mida nad kõige rohkem vajasid. peame keskenduma sellele, kui palju elusid on võimalik päästa kõigepealt, siis kaitsta võimalikult palju töökohti ja nüüd arutame seda koos, kuidas kavatseme taaskäivitada Euroopa majandust, kuidas kavatseme taasta, taastuda pärast seda väga tõsist kriisi ja ma tahan teid tänada tõepoolest, sest ilma selle koostöö, selle koostöö tõttu saime juba üle kakssada, üle kahesaja meetme ellu rakendada olulised õigusloomulised meetmed, mis teie poolt vastu võeti. tõesti läksid selles suunas, mis aitasid aidata konkreetseid inimesi koha peal, mis aitavad meil üle saada sellest enneolematust kriisist. tänu nendele jõupingutustele, tänu nendele kangelaslikele jõupingutustele, mida on teinud meie tervishoiutöötajad, meie kodanike distsipliinile, ma arvan, et me hakkame nüüd nägema, et need kohutavad arvud, koroonaohvrite arvud hakkavad aeglaselt vähenema. me kõik aga teame, et see on olnud väga raske periood. suurim katsumus on aga meil veel ees. ehk siis, kuidas taastuda pärast kriisi, kuidas taaskäivitada meie majandus kuidas tulla tagasi normaalse elu juurde. ja nagu härra Weber ütles, see võiks tõesti olla nii, see võik-, see võiks olla Schumannlik moment meie põlvkonna jaoks. seega ma hindan kõrgelt seda arutelu, nagu härra Silva Pereira ütles, me peame olema niivõrd ambitsioonikad, et me saame selle Euroopa solidaarsuse üleskutsega hakkama ja usaldusväärsuse väljakutsega. lühidalt, kuidas seda saavutada? mõned peamised äh, ettepanekud, mille kallal me praegu töötame. me tahame, et meie reaktsioon tugineks pikaajalisel tugeval eelarvel, mitmeaastasel e-, eelarveraamistikul, kus meil oleks tugev taastamise instrument, mis Äh, suunaks Euroopa Liidu rahalisi vahendeid ja kutsun enneolematule ambitsioonikusele üles tõepoolest ja ma ei ole nõus härra Verhofstadiga, et meil on siin business as usual. ma isiklikult osalesin läbirääkimistel viimase kolme finantsperspektiivi osas, sellist asja, seda ei ole kunagi varem tehtud, mida me praegu teeme. see on väga julge, see on väga ambitsioonikas ja ma arvan, et teie toetusega saame ka tõesti need väljakutsed vastu võtta, mis meie kõigi ees seisavad. ja tahaksin teile kinnitada, et me tahame kasutada kõiki poliitikaid, mis on lahingus juba testitud. ühtekuuluvusvahendeid tahame toetada, toetada eriti neid, kes on kõige rohkem kannatanud kriisi ajal. me tahame kasutada ja parandada InvestEU tööd, äh, horisonti tegevust, mis on niivõrd tähtis meie teadlastele ja ei unusta kunagi väga olulist äh, sotsiaalset aspekti meie töös. tegelema peame vaesusega, õiglase ülemineku fond peab toimima tõhusalt ning kindlasti ei saa unustada naisi, vanemaid kõiki neid teemasid, mis on seotud soolise võrdõiguslikkusega, mis on niivõrd tähtis majanduse taastamisel. lisaks toome lauale uue instrumendi selleks, et ära hoida pankrotte, uue maksujõulisuse instrumendi ja me tahame uut tervishoiuprogrammi, et olla palju paremini valmis tulevikuks, nii et kordan, kindlasti ei ole mitte tegemist olukorraga business as usual e, tegemist on ambitsioonika reaktsiooniga praegusele kriisile ja vastaksin ka härra Lambertsile, härra Eichhaudile, härra Ertugile. kindlasti tahame kasutada uut, uut, uusi finantsvahendeid selleks, et majandust edasi viia, viia ta, muuta ta rohelisemaks, jätkusuutlikumaks. ja selle kriisi õppetund on see, et me peame olema vastupanuvõimelisemad, strateegiline autonoomia seega, tehnoloogiline suveräänsus Need on valdkonnad, kus peame aktiivsemad olema kui varasemalt, see on meie eesmärk. kõigile neile kolleegidele, kes on rõhutanud omavahendite tähtsust, tahaksin anda kinnitust, me töötame aktiivselt kõikide variantide kallal, enamust on siin juba mainitud siin arutelus ja esitame oma ettepanekud, mis ähm, on kõikidele vastuvõetavad, me loodame, ja mida ka teie äh, saate toetada oma hääletusel ja mida saavad toetada liikmesriigid, on selge, et kui me peame, kui me tahame väljakutset vastu võtta, siis saab seda teha ainult nii, et äh, te olete täielikult kaasatud ja, ja et Euroopa Parlament äh, teostab ka järelevalvet. kui lubate, president, enne kui lõpetan lühidalt ka nende teemade kohta, mis ei ole seotud peamise teemaga, kuid mis on siiski sena, siin täna ka tõstatatud, nii et tahan lühidalt vastata härra Olivier ja Omar G küsimused, mis puudutavad Saksa konstitutsiooni kohtu hiljutist otsust. tahan öelda, et vaatamata sellele, et me uurime põhjalikult praegu seda kohtuotsust, komisjoni president ütles väga selgelt, et kui tegemist on Euroopa õiguse ülimuslikkusega või Euroopa Kohtu, Euroopa Keskpanga sõltumatusega, need on põhimõtted, mida me tahame kaitsta ja vajadusel kasutame ka isegi rikkumismenetluse võimalust. proua Jontševa, kinnitan teile, et me töötame raporti kallal, mis puudutab õigusriiki, uurime kõiki tuntud teemasid, aga ka seda, kuidas riigid on kasutanud erivolitusi sellel raskel perioodil ja kuidas saame võimalikult kiiresti te-, normaalse demokraatliku toimimise juurde tagasi pöörduda. see kõik jõuab teie laudadele hiljemalt septembris. tänan veel kord, härra president, tänan selle arutelu eest, tänan mõtete julgustamise eest ja, ja pürgimuste eest, mida siin on väljendatud, suur tänu. suur tänu, Oleg Šeftšovitš ja lõpetuseks saab nõukogu nimel sõna proua Brnjatš. parlamendi liikmed, daamid ja härrad, mul on hea meel isiklikult teie ees siin kõnelda. tänan teid selle väga kasuliku arutelu eest, edan, edastan kõik selle kolleegidele nõukogus. meie ees on erakorraline olukord, kuid see ainult tugevdab meie soovi tõsisemalt töötada meie kodanike ja meie majanduste kaitsel, nagu härra Michel ütles, meie ühine eesmärk on Euroopa Liidu tasandil leida pikaajaline lahendus dramaatilistele tagajärgedele, mis on olnud koroonaviiruse kriisil. me tahame kiires, see täiendab juba praegusi jõupingutusi, teie abiga oleme neid teinud möödunud nädalatel, täna komisjoni president andis meile ülevaate muudetud MFF-ist ning sellest, milline on ambitsioonikas taastamise instrument, kuid me ootame komisjoni ettepaneku üksikasju ja seepärast äh, mõistate, et ma täna ei saa kommenteerida seda sisuliselt. ettepanekud, mida äh, peame, neid peame analüüsima õig-, vajalikes foorumites ja siis saab nõukogu oma seisukoha väljendada. MFF peab olema Euroopa majanduse taastamise nurgakiviks. see võimaldab meil üles ehitada uuesti taast- ning tagada siseturu toimimine post-Covidi perioodil. meil on vaja ka era-, tagada evarainvesteeringud, investeerimispotentsiaal on suur ja eriti uues finantsperspektiivis. kriisijärgne Euroopa Liidu majandus peab muutuma vastupanuvõimeliseks, sõltumatumaks, selleks, et äh, taastumine oleks kiire, meil on vaja ühtekuuluvust ja lähenemist, samuti solidaarsust, see saab olema äärmiselt oluline. jätkuv koostöö institutsioonide vahel saab olema protsessi oluline osa. eesistuja soovib jätkata praegusi häid töösuhteid kriisi kontekstis ja seepärast jätkuvalt tähelepanelikult kuulame parlamendi nägemusi. oleme sel perioodil täheldanud ka algatusraporti sisu ja teie resolutsiooni sisu, need on meeldetuletuseks, milline on parlamendi positsioon kriisi kontekstis. hea institutsioonidevaheline koostöö on otsustava tähtsusega ka meie sektor, sektoripõhise töö jaoks peame tegema koostööd selleks, et õigeaegselt võetakse vastu sektoripõhised programmid ja ootame edasist koostööd teiega. president, lugupeetud parlamendiliikmed, ootan edasist koostööd meie kahe institutsiooni vahel selleks, et valmistada ette ambitsioonikat tulevikku vaatavat MFF-i ja selleks, et meil oleks jõuline vastus praegustele ja tulevastele väljakutsetele, suur tänu! suur tänu, proua minister Benjatš. sellega on meie ühine arutelu lõppenud. hääletus uue MFF-i omavahendite ja majanduse elavdamise kava üle toimub neljapäeval ja reedel ja istung on peatatud.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 esindaja Leteras lahkus sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ja kuulub nüüd ECR fraktsiooni kolmeteistkümnenda mai seisuga. nüüd esimese hääletusvooru tulemused. kõigepealt Inta komisjon võttis vastu Juri vastu võetud, Tran vastu võetud, Tran vastu võetud, Tran vastu võetud. EU ja Monten-, e, e, Euroopa Liit ja Montenegro vastu võetud, Euroopa Liit ja Serbia vastu võetud, veel ja India vastu võetud, Ukraina vastu võetud, Valgevene vastu võetud ja EL ja Valgevene taas kord vastu võetud. ka ICAT konvents-, konventsioon vastu võetud, Mauritaania vastu võetud, mitmeaastane finantsraamistik vastu võetud, kabotaaž, nii Saksamaa ja Šveitsi kui ka Itaalia ja Šveitsi vahelistel piirialadel vastu võetud nüüd eh, andmevahetus Ühendkuningriigiga tagasi lükatud. geneetiliselt muundatud sojaoba vastu võetud, nüüd eh, kui me vaatame eelarve täitmist, esimene, teine, kolmas vastu võetud, EIOPA vastu võetud, ECSL vastu võetud samamoodi IMI kaks vastu võetud, Shift to Rail vastu võetud, EEA samuti, ERA vastu võetud, EMSA vastu võetud, GSA vastu võetud, EMCDDA vastu võetud, EASA vastu võetud, EASO vastu võetud parlament samuti vastu võetud. siis kohus vastu võetud, ombudsman vastu võetud, andmekaitse inspektor vastu võetud, kontrollikoda vastu võetud, CDT vastu võetud, ülemkogu, nõukogu vastu võetud, ENISA vastu võetud, CDFOP vastu võetud, EFCA vastu võetud välisteenistus vastu võetud, CESAR vastu võetud, ETF vastu võetud, Eurojust vastu võetud, ITER vastu võetud, Pereki büroo vastu võetud, Eurofond vastu võetud, ACER vastu võetud, EULISA vastu võetud, EIT vastu võetud Euratomi tarneagentuur vastu võetud, EDF vastu võetud, ESMA vastu võetud, EBA vastu võetud, CEPOL vastu võetud, EUOSHA vastu võetud, ECHA vastu võetud, ECDC vastu võetud EFSA vastu võetud komisjon samuti vastu võetud. põhiõiguste amet vastu võetud, regioonide komitee vastu võetud, Frontex vastu võetud, Europol vastu võetud, EMA vastu võetud ja majandus- ja sotsiaalkomitee vastu võetud Need olid hääled täna pärastlõunast ja need olid need hääletused. nüüd läheme edasi meie teise hääletusvooru juurde. kõigepealt hääletame esimese muudatusettepanekute ploki üle, eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate revolutsioonide kohta ja ja siis ka vastavalt eh, kodukorra artiklile sada kaksteist geneetiliselt muundatud soojauba. see hääletus toimub samuti. teine hääletussessioon või hääletusvoor toimub kella kaheksa, kaheksast, kaheksa viieteistkümnest kuni üheksa viieteistkümneni täna õhtul. hääletus avatakse peagi ja kõigil on siis aega hääletada ja teise hääletusvooru tulemused teatatakse homme, kui me kell üheksa alustame. ja sellega võimegi istungjärgu praegu peatada, jätkame neljapäeval, neljateistkümnendal mail kell üheksa. kas keegi soovib sõna? tundub, et mitte. päevakord on avaldatud ja see on kättesaadav parlamendi kodulehel. nii et suur tänu, kolleegid praegu lõpetame, suur tänu töö eest, soovin teile hääletamiseks kõike paremat ja kohtume homme hommikul